Good morning, ladies and gentlemen. Let's... tere hommikust, daamid ja härrad. alustame. no tõi Marteu mm.. otro ser un Marteu mm.. No lo hay. Dear friends, please. head sõbrad, palun võtke istet. alustame oma koosolekuga. So let's begin. alustame nüüd, kõigepealt äh, kinnitame päevakorra. nagu te teate, siis päevakord on teile välja jagatud, aga meil on teatud taotlused muudatusteks, millest ma peaksin teid teavitama. Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise raporti raportöör on palunud, et kuues päevakorrapunkt ettepanekute vastu Euroopa Parlamendi määrus Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise kohta tuleks käsitlemisele enne hääletust, selleks et arutelu oleks tõhusam ja kui te olete nõus, siis hääle, teeksime seda niiviisi. kahekümne teisel oktoobril ähm, AFCO kiitis heaks raportööri ettepaneku äh, koostada töödokument et seda tutvustada kolmandal detsembril. kuna nõukogu soovib läbirääkimistega sel teemal edasi liikuda, siis nõukogu ähm, vastav töörühm on selle päevakorra too-, selle teema toonud päevakorra, päevakorda sel reedel, kahekümnendal novembril. teiseks äh, Mercedes Presso, kes on Euroopa Liidu finantshuvide kaitsjate pettuse vastast võitlust käsitleva kaks tuhat neliteist aasta aruande raportöör on palunud, et päevakorrapunkt number seitse tuleks enne hääletust käsitlemisele ja teeksin ettepaneku, et punktid kuus ja seitse tuleksid käsitlemisele enne hääletust ja hääletus leiab aset kell kümme kas keegi on selle ettepaneku vastu? härra Šepin, palun. suur tänu. ma ei ole vastu, aga tahaksin lihtsalt äh, kirja panna teatud hämmingu selles osas, et äh, päevakorra muutmist äh, käsitleti eile väga hilja õhtul ja minu arvates ei ole see õiglane nüüd, kui te seda selgitasite, siis on see täiesti põhjendatud, aga mulle tundub, et äh, tegemist ei ole sellise otsusega, mida saaks teha sellisel äh, ajal, nii hilja eelmisel õhtul ja minu arvates tulevikus peaksime päevakorrast kinni pidama, nii nagu varem kokku lepitud. ja enne, kui me arutelu äh, härra Hauregi raporti osas äh, alustame, tahaksin ma samuti sõna saada, aga mitte praegu. aitäh ja sellest äh, räägime pärast, jah, äh, loomulikult kõigepealt ma olen täiesti nõus ja ma mõistan neid raskusi, see muutus tehti niipea, kui esimees sai infot selle kohta, et need taotlused on tehtud aga samas siiski loomulikult üritame me tulevikus sellist olukorda vältida. kui te olete nõ- äh,, proua Pressu, palun. vabandust, tahaksin lihtsalt teile öelda, et kaks päeva tagasi palusime me seda muuta sest hääletuseks on meil vaja rohkem inimesi, seega see on ka võimalus, kuidas tööd paremini korraldada. aga igal juhul minu jaoks on see, sobib see, mulle sobivad kõik variandid. ja loomulikult edaspidi üritame siis vältida sellist olukorda päevakord on seega vastu võetud nende muudatustega. nüüd äh, lähme edasi juhataja teadaannete juurde. mulle anti teada, et äh, proua Ugner sooviks äh, teadaanded teha siis, kui tema kohale jõuab ja seega saame kohe edasi minna päevakorrapunkti number kuus juurde, mis on ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalike sätete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Komisjoni üheksakümne viienda aasta otsus, annan sõna härra Javregile selleks, et tutvustada teist töödokumenti, palun, teil on sõna ja härra Šeplin soovis veel kord sõna. ja aitäh. tahaksin härra Hauregile öelda, et äh, Te soovite vist äh, volitust äh, läbirääkimisi pidada ja Rahvapartei on sellega valmis edasi liikuma, aga palub, et te kutsuksite kokku variraportöörid enne igasugust kohtumist nõukoguga, kas see on teile vastuvõetav? aitäh selle konstruktiivse sõnavõtu eest. palun, raportöör. suur tänu, esimees. härra Šeplinile vastuseks, jah, loomulikult äh, selline on meie eesmärk. raportöörina olen ma alati tahtnud tagada, et kõik äh, läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga Äh, käsitlevad ka variraportööri kohtumist enne seda, enne kui igasugused läbirääkimised äh, jätkuvad. ja tuletaksin teile meelde, miks me siin selles olukorras taaskord veel oleme. selleks, et ei oleks mingit vääritimõistmist, tahaksin selgitada, mis olukord on. ehk meenub teile, et kaks tuhat kaksteist aasta mais eelmise mandaadi ajal parlament esimest korda koostas raporti ja selles tekstis äh, sooviti läbirääkimisi jätkata komisjoniga poolteist aastat, äh, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat neliteist aasta vahel need läbirääkimised lähtusid sellest äh, raportist, ei olnud mingisugust lõppkokkulepet, olid mõned kokkulepped, aga mitte täielikku kokkulepet. ja põhiseaduskomisjon otsustas selleks, et tagada et raport ei äh, oleks ühepoolne, siis äh, meie eesmärk oleks, et dokument ei kaotaks oma väärtust ja aprillis kaks tuhat neliteist äh, parlament kiitis selle teksti heaks. kahjuks seda vaatamata kirjale, mille nõukogu peasekretär ja komisjon seadsid, saatsid Euroopa Parlamendi peasekretäri ja selles kirjas oli terve rida vastuväiteid, juriidilised, administratiivsed, igasugused väited, mis puudutas seda määrust, mis läks vastuollu leppega mis ei olnud äh, täielikult äh, sidus. see oli kaks tuhat neliteist aastal, nüüd äh, uue ametiaja käigus anti meile ülesanne selle teemaga edasi liikuda ja mina koostasin vastava töödokumendi. esimene juba jaanuarikuus ja eesmärgiks oli dialoog ähm, institutsioonidega käima lükata ja pärast jaanuari oli meil erinevaid äh, kohtumisi eesistujaga, komisjoniga ning ka erinevate huvirühmadega, keda me tahtsime läbirääkimismeeskonda kaasata. aga ei olnud võimalik saada äh, nõukogult mandaati sellele dialoogile mis pidi olema mitteametlik, nii-öelda esialgne lähenemine. me nägime, millised saavad olema raskused ja selleks, et vaadata, millised võimalused võiksid olla, et komisjon ja nõukogu tööprotsessi oleks kaasatud. näha, millised oleks probleemid ja millised võimalikud lahendused. kahjuks nõukogu ei suutnud kunagi oma esialgset kokkulepet saada, alati toimus hääletamise blokeerimisi, ei olnud äh, enamust ja selleks, et edasi liikuda, tegelikult oli meil ainult üks kohtumine, siis juunis komisjoniga. ja nõukogu põhimõtteliselt ei olnud kohal Nad ütlesid just enne koosolekut, et nad ei saa seal koosol-, sinna tulla ja Läti eesistuja andis sellest teada eelmisel õhtul. nüüd äh, septembrikuus Luksemburgi äh, minister võttis sõna, see oli nende ähm, ametiaja alguses ja ma küsisin üsnagi jõuliselt seda, et Luksemburgi eesistuja midagi teeks selle teemaga. Luksemburgi ministri ja tema meeskonnaga oli mitmeid kohtumisi ning vahetati mitmeid kirju selles osas, millised võiksid olla tingimused nõukogu poolt selleks, et läbirääkimiste mandaati kinnitada ja see on see, milleni oleme jõudnud praegu. see ei ole nõukogule piisav, nad on väljendanud, meie oleme väljendanud oma head tahet, sellest ei ole piisanud, me oleme saatnud veel ühe kirja, meie esinaine proua Hüübner saatis kirja, sellest ei ole piisanud. ja nüüd näeme, et AFCO komisjoni poolt on soov äh, vaadata, millised on need juriidilised raskused ja see sai alguse juba aprillikuus enne täiskogu heakskiitu. aga mida nõukogu veel soovib näha, on ametlik äh, soovi väljendus, tahte väljendus selle kohta, et me soovime nendele probleemidele lahendust leida. ma ei räägi siin David Martini tekstist, aga igal juhul on vaja me, meie poolt midagi teha, sest äh, seda uurimisõigust ei ole reguleeritud, kui meil ja ei õnnestu ka reguleerida, kui me kokkulepet nõukogu ja komisjoniga ei saavuta. igal juhul peame me komisjoni ja nõukoguga kokku leppima, me peame tekstis kokku leppima, isegi kui seal mingeid muudatusi teha, kui me aga tekstis kokkuleppele ei jõua, artikkel kaks kakssada üheksakümmend kolm uurimisõigus nõuab vaja eelnevat kokkulepet nõukogu ja komisjoniga selleks, et seda ellu viia, vastasel korral lepet ei sõlmita. minu arvates juriidilised takistused, millele komisjon ja nõukogu on viidanud, on ähm, põhjendatud juriidiline arutelu, poliitiline arutelu äh, vajavad äh, käsitlemist, sellepärast et parlament tahab ähm, tagada, et uurimiskomisjonidel oleks tõsised sisulised äh, õigused, mis vastaksid parlamentaarsele süsteemile ja annaksid tõelise võimaluse uurimisõigust äh, kuni lõpuni rakendada juhul kui koda on otsustanud seda teha, aga loomulikult siin tekivad mitmed probleemid. mõned teemad võivad olla eh, juriidiliste uurimistega vastu käivad teatud riikides, komisjon võib uurimist läbi viia, dokumendid võivad olla konfidentsiaalsed ja samas ka, mis puudutab äh, seda väljapressimisvõimalust selleks, et äh, sundida inimesi äh, ilmuma kohale. seal on kakskümmend artiklit, see on lühike tekst, kus soovitakse luua konsensust, mida senini ei ole olnud kolme institutsiooni vahel see dokument, daamid ja härrad, mis ma olen koostanud, on lõplik võimalus, mis meil on selleks, et veenda nõukogu oma seisukohta muutma ja, ja ametlikke läbirääkimisi alustama. ja kui tohib öelda, siis see on äh, asja võti ja ma tahaksin, et te usaldaksite ja toetaksite mind selles küsimuses see dokument võiks olla nõukogule vastuvõetav kui poliitilise tahte avaldus AFCO komisjoni poolt selleks, et saavutada vajalik konsensus. kui nõukogu selle heaks kiidab ja läbirääkimiste mandaadi heaks kiidab eh, parlamendiga, siis komisjon on juba üles näidanud oma head tahet siis oleks võimalik äh, ametlik läbirääkimiste protsess avada härra Schöpflinile ja teistele vastuseks, ma ütlesin seda ka eile variraportööridele, et äh, meil on vaja kokkulepet äh, variraportööridega kohtumisele eelnevalt, sest kui nõukogu annab teada, et ta on valmis aktsepteerima läbirääkimiste mandaati, siis läbirääkimisi teeme me tavapäraselt ravariraportööride fraktsioonidega kooskõlas, paneme paika strateegia, räägime õigusteenistusega parlamendis, lähtudes artiklist seitsekümmend kolm, oleks konkreetne läbirääkimiste mandaat, nii nagu peab aga see on vajalik samm selleks, et jõuda selliste tulemusteni. ja lõpetuseks, kui see probleem ei lahenda, siis peame tulema tagasi, peame rääkima proua Hübneriga, äh, fraktsioonide koordinaatoritega selleks, et äh, seda tuua kõige kõrgemale poliitilisele tasandile, kuna tegemist on olulise institutsioonide vahelise konfliktiga, konfliktiga ja meil on äh, õigus käivitada selline protsess, meil on seadusandlik äh, mandaat selleks ja me peame seda täitma. ja me peame selle poliitilise ähm, ebakõla kõige kõrgemale tasandil välja tooma selleks, et seda lahendada. ma küll ei taha, et asjad selleni läheks ja ma loodan, et selleni ei pea minema, aga igal juhul praegused ettepanekud on vajalikud sammud selleks, et jõuda seisukohani, mis jaanuariks annaks meile võimaluse ametlikke läbirääkimisi komisjoniga ja nõukoguga alustada kõikide osapooltega, selline on esialgne samm, aitäh. aitäh, see ettepanek on selge, härra Šeflin, palun. aitäh. hästi lühidalt äh, mul arvan, et härra Harge on tõesti väga korraliku dokumendi välja töötanud, tegevuskava on väga selgelt paika pandud, me teame, tegemist on väga tähtsa ja väga kompleksse küsimusega. mulle tundub, et äh, see kompleksus näitab väga hästi, äh, kuidas juriidilised küsimused ja poliitika omavahel kohtuvad ja see on alati väga keeruline küsimus. parlament on äh, kaasatud sellesse küsimusse, meie kodanike esindamise ülesanne on siin seotud parlamendi uurimisõigusega. jah, ma saan aru, et teiste institutsioonide jaoks on siin delikaatseid küsimusi, liikmesriikide jaoks ka, ja ka see, et meie võib-olla tahame uurimiskomisjonide kaudu liikmesriikide tööd kontrollida ja nii edasi. kõige sellega tuleb arvestada. ma saan aru, et te soovite selle küsimusega edasi minna, sellega on meie komisjon tegelenud juba mitmeid aastaid, mäletan veel eelmise ametiperioodi jooksul tegime seda, ma ei tea tegelikult, kui kaua sellega on tegeletud, aga ilmselgelt kaua nii et äh, me oleme rahul tööga, mida te teete ja palju edu läbirääkimistel teiste institutsioonidega. Thank you very much, Mercedes Presso. aitäh, äh, proua Presso, palun. aitäh, härra esimees. ka meie toetame härra Hauregi välja pandud menetlust, see on kohe kindlasti kõige parem võimalus selle küsimusega tegelemiseks. raportööri mandaat ja ka tegelikult tegevus seisneb selles, et ta peab kõiki koordinaatoreid ja variraportööre kogu aeg informeerima ja seletama, mida ta täpselt teha soovib ma loodan, et seekord õnnestub meil positiivne tulemus saavutada. minu arvates ei ole siin ka mitte mingit teist võimalust. me peame hakkama läbi rääkima, sest äh, mandaat on meil olemas ja me peame nüüd hoolitsema selle eest, et me töötame välja teksti, millega me kõik äh, nõus oleme. meil tuleb võib-olla vahel mõningatest nõudmistest loobuda, aga ma tegelikult äh, olen üpris veendunud, et Ramoni läbirääkimisoskused on väga head ja et ta on edukas. härra Tegri, Tegrabas, jah, me oleme nõus äh, Ramoniga, tegemist on väga raske küsimusega palju edu ja ma loodan, et me saavutame need eesmärgid, mida me soovime saavutada ja mille eest me võitleme. Mateo Garofo. Sí, eh, bueno. Mm, Mateo. jah, aitäh. ma tunnen härra Horegit juba aastaid ja kui keegi on võimeline nii rasketes oludes tööd tegema, siis on selleks meie raportöör. soovin talle palju edu ja me arvestame sellega, et teeme edusamme, siin on paar väga tähtsat küsimust, mis vajavad lahendamist ja on selge, et lahendusele jõudmine on raske. rohkem sõnavõtusoove ei ole, nii et äh, me räägime sellest küsimusest uuesti siis, kui asume hääletama. Läheme nüüd päevakorrapunkti, oi Ramon siiski veel. jah tahtsin lihtsalt kõiki tänada usalduse eest. ma luban teile, et te ei pea minus pettuma. aitäh! nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on seitsmes päevakorrapunkt Euroopa finantshuvide kaitse alane iga-aastane raport ja võitlus pettuste vastu ning ma annan sõna Mercedes Pressole, kes on raportöör selleks, et ta saaks meile esitleda äh, muudatusettepanekuid, palun. Thank you, president uh,. I, I won't make a full presentation. aitäh, härra esimees, ma ei hakka uuesti kogu dokumenti esitlema, sest eelmisel korral ma seda juba tegin lihtsalt paar punkti, mis minu kui raportööri jaoks on väga tähtsad. Äh, esiteks äh, usalduse küsimus, teiseks äh, vigade ja pettuste vahel vahe tegemine, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vaheline koostöö ja neljandaks kontrollisüsteemide horisontaliseerimine. vastavalt artiklile kolmsada kakskümmend neli siis Euroopa Liidu aluslepingutes mul on tehtud kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut, millest kaheksateistkümnega olen nõus. ma teen kaks kompromissettepanekut, äh, kuhu võtan kokku siis kuus-seitse muudatusettepanekut ja tahtsin veel öelda ka seda, et ma pingutasin väga palju paljude muudatusettepanekute nimel tahan need ka välja tuua, esiteks äh, menetluste parem läbipaistvus äh, ja eriti selles osas, kuidas avaliku sektori vahendeid nii Euroopa Liidu ja kui, ja ka riiklikul tasandil äh, kasutatakse, nagu näiteks korruptsioonivastaste teenuste loomine. teiseks informatsioon kontrollide kohta, näiteks muudatusettepanek kolmteist, mis puudutab kontrollide sõltumatust, muudatusettepanek kaksteist pärast seda, kui me siin Euroopa prokuröri ameti loomist oleme kiirendanud, see on ka kompleksne küsimus ja selle kohta on tehtud palju muudatusettepanekuid ja sellepärast ma pakun välja kompromissettepaneku, mis arvestab võimalikult paljude muudatusettepanekutega ja lõpetuseks ka tubakafirmadega sõlmitud lepingute avalikustamine. tundub, et sellest piisab praeguseks ma ei näe siin mitte mingeid erilisi probleeme, äh, kui me hakkame nende muudatusettepanekute üle hääletama. aitäh, kas keegi soovib sõna saada, härra Šõplin, palun. aitäh jälle, härra esimees. suur tänu ja palju õnne proua Pressole tehtud töö eest, tegemist on tähtsa küsimusega see on äh, jällegi kompleksne küsimus, aga tundub, et probleemid on proua Presso korralikult lahendanud. ma arvan, et Euroopa prokuröri ametikoht on küsimus, äh, mille puhul tõesti tuleb vaielda, kas aeg on küps või mitte. on täiesti selge, et on äh, ka vastaseid sellele ametile, siis äh, läbipaistvus ja kontrollide sõltumatus on ilmselgelt ülitähtis ja see tuleb siduda ka maksimaalse tõhususega, suurepäraselt tehtud töö, aitäh! aitäh, Pascal Durand! Merci beaucoup, monsieur. suur tänu, esimees, teen väga lühidalt, sest me eelmine kord juba rääkisime sellest teemast, kõigepealt sooviksin tänada tehtud töö eest ja, ja selle eest, et töö on liikunud õiges suunas, sest nagu ma ka eelmine kord ütlesin, siis äh, meil on võima-, sisuliselt olnud võimalik edasi liikuda nii, nagu soovisime, aga samas mis puudutab Olafi järelevalvekomiteed, kas me peaks siin vahet tegema selle, siin selles olukorras eh, ja see on eelarvega seotud küsimus. ma otseselt ei nõua seda, aga see paneb mind mõtlema ja muudes küsimustes, mis puudutab korruptsiooniväidet, see on justkui see, et komisjon vaatab ja ütleb, teeb teatud järeldusi ja, ja kuidas siis äh, liikmesriigid peavad tegutsema ja ma arvan, et äh, see komisjon võib äh, selles osas tekitada teatud probleeme, et kuidagi peaks määratlema, et mitte nüüd hinnad panema, aga mis võiks olla see hinnang korruptsiooni tasemele. ma ei tea täpselt, kuidas seda lahendada, aga igal juhul seda võiks käsitleda ja aitäh Mercedesele tehtud töö eest Mete, you got the floor. Siim osatas. aitäh, äh, proua Presso. me ühineme õnnitlustega, sest siin arvestati väga paljude ettepanekutega, kõik on väga selgelt äh, äh, sõnastatud, jagame raportis välja toodud arvamust ja me soovime taastada usaldust, mida me oleme kaotanud ka äh, viimastel aastatel. proua Presso, palun uuesti. kõigepealt sooviksin tänada kõiki, kes sõna võtsid ja kindlasti üritan ma järele mõelda lahtiste küsimuste osas. kolleeg Dürandile vastaksin ma järgmist oma ametilt äh, tean ma täpselt, millest me siin räägime. teatud äh, korruptsiooni indikaator või hinnang erinevates riikides äh, lähtub eri, mitmetest elementidest, mis riikide puhul on väga erinevad ja mis alati ei võta, kõik väga raske on neid omavahel võrrelda me näeme, mis puudutab ka parlamendisaadikute tõhusust, me oleme aeg-ajalt üllatunud, et need, kes teevad kõige vähem ja jätavad mulje, et nad teevad kõige rohkem, sellepärast et võtavad väga tihti sõna täiskogul ja nii edasi. ma olen tead-, mõnes mõttes umbusklik selliste indikaatorite osas, mis võivad äh, justkui anda mulje, mis ei ole tihtipeale väga asjakohane ja võib äh, tekitada rohkem probleeme, kui kasu tuua. aga mõtlen järele ja kutsun kolleege samuti selle üle järele mõtlema ja me võime leida äh, lahenduse, igal juhul kaalume seda teemat, enne kui teha mingi ettepanek indikaatorite osas siis äh, kaaluksin äh, ka teiste äh, huvisid ja, ja, ja seda oleks vaja analüüsida. sest väga keeruline on omavahel kokku panna pirnid ja õunad ja vaadata, mis sellest välja tuleb ja lõppude lõpuks üritada ja kõike seda ühte patta panna võib-olla ei anna alati head lahendust ja minu jaoks on see alati probleem. ja seda näeme me erinevate indikaatorite osas ja vahetevahel ei anna see reaalsusest mingisugust pilti ja väga keeruline on neid analüüse, ma ei ole otseselt nende vastu, aga mul on teatud kõhklusi selles osas ja kindlasti arutame seda veel, eriti siis härra Dürandiga, kes selle taotluse on teinud, aitäh! Thank you very much. aitäh. lõpetame arutelu selle päevakorrapunkti üle ja ma annangi juhatamise üle proua Hibnerile, kes just äsja jõudis siia ja tema saab siis teha esimehe teadaanded. I'm sorry, we just had the meeting. vabandan väga. meil oli just kohtumine Koreperiga valimisõiguse üle. tahtsin teile anda teada eh, koordinaatorite otsustest, mis võeti vastu kahekümne üheksandal oktoobril. esiteks, mis puudutab eh, koordinaatorit otsust raportite jagamise kohta Ramon Haregi kirjutab raporti e-demokraatia kohta Euroopa Liidus selle eh, võimalustest ja probleemidest. Pascal Düra Roheliste fraktsioonist eh, nimetati raportööriks eh, arvamuse jaoks, mille koostab AFCO eelarvekontrolli komisjonile, see puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitust Euroopa Liidu üldeelarvet äh, see on siis nõukogu ja komisjoni osa ja siis eelmise aasta rap-, eelarve kohta kehtib see ja siis Rahvapartei äh, sai raportööri koha liberaportile, mis puudutab Euroopa Liidu põhiõiguste harta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruannet. komisjonide esimeeste konverentsil tehti ettepanek äh, selle raporti pealkirja jällegi muuta ja siis koordinaatorid leidsid, et praegune pealkiri peaks jääma sellisel kujul alles, nagu ta on ja nad äh, andsid siis äh, selle komisjoni esimehele ülesandeks äh, see küsimus tõstatada komisjoni esimeeste konverentsil äh, see on, äh, pealkiri on siis demokraatliku aruandluskohustuse laiendamine ähm, Euroopa juhtimisel institutsionaalsed probleemid, me oleme samamoodi Alan Lamassourilt, maksukomisjoni esimehelt saanud äh, kirja, kus ta räägib, et teatud hargmaised ettevõtted ei olnud valmis koostööd tegema äh, uurimiskomisjoniga, mis uuris maksu eelotsuseid ja meie koordinaatorite kohtumisel otsustasime, et see kiri peaks leidma arutust äh, töörühmas selleks, et me saaksime mõelda kodukorra muutmise peale. ja koordinaatorid leidsid ka, et selle küsimuse tuleks tõstatada Äh, härra Kiigoldi raportis, mis puudutab läbipaistvust, aruandluskohustust äh, ja terviklikkust Euroopa Liidu institutsioonides. Äh, Kiefer Hofstadile tuleb ka anda informatsiooni selle kohta selleks, et ta saaks mõelda, kuidas neid küsimusi lahendada uue institutsioonide vahelise lepingu läbirääkimiste kaudu mis puudutab resolutsiooni ettepanekuid, siis me saime terve rea ettepanekuid äh, ja raportööride soovitused on järgmised. esiteks äh, resolutsioon, mis puudutab Ühendkuningriiki ja seal peetavat referendumit Euroopa Liidust lahkumise kohta. me leiame, et seda küsimust tuleks äh, arutada AFCO raporti raames, mille raportööriks on Kiefer Hofstad ja see puudutab võimalikke arenguid Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus, siis mis puudutab äh, kommunikatsioonile kulutamist, siis me leidsime, et äh, et eraldi dokumenti ei koostata, vaid et see resolutsiooni ettepanek saadetakse kon-, eelarve kontrolli komisjonile selleks, et äh, see komisjon vaataks oma pädevusi ja mis puudutab mitteühinenud liikmete diskrimineeri-, diskrimineerivat kohtlemist, see läheb ka töörühma ja siis samamoodi äh, suurem läbipaistvus Euroopa Liidus, ka siin ei tule eraldi dokumenti, vaid et seda küsimust Äh, lahendatakse Kiigolti raportis, mis puudutab läbipaistvust. kui keegi pole vastu nendele soovitustele, koordinaatorite soovitustele, siis me kuulutame nad äh, kinnitatuks. tahan teile veel anda ka informatsiooni selle kohta, et Euroopa kohtus, kohtuvisiit, äh, mida soovitakse korraldada kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal jaanuaril järgmisel aastal. et selle kohta saate piisavalt informatsiooni veel enne selle visiidi toimumist. ja nüüd läheme hääletuse juurde, mis peaks toimuma kell kümme, nii et katkestame koosoleku viieks-kuueks minutiks, aitäh!

Like to... kallid kolleegid, alustame hääletusega. meil on kolm küsimust, mis on vaja hääletusele panna. esiteks Ramon Hauregi raport, mida me just äsja läbi vaatasime ja teile teada anda, et me hääletame töödokumendi poliitilise kursi üle, kus äh, AFCO lihtsalt kinnitab seda kokkulepet, äh, mis saavutati nõukoguga ja me anname raportöörile mandaadi selleks, et ta praegu läbirääkimiste eelsel mandaadil saaks võtta ühendust nõukoguga ja et äh, komisjon teeks ettevalmistavaid samme läbirääkimiste meeskonnale selleks, et meil oleks võimalik ametlikke läbirääkimisi alustada ja need ametlikud läbirääkimised äh, lähtuvad endisest mandaadist, millega pandi paika läbirääkimiste meeskond ja läbirääkimised algavad siis kohe, kui nõukogu annab meile sõnumi, et nad on valmis äh, läbirääkimisi alustama. nii et kas olete selle poolt? kes toetab äh, mandaadi andmist Ramon Jauregile, kes on vastu, mitte keegi, kes erapooletu, mitte keegi. nii et äh, Ramon, said, mida soovisid ja mida palusid meilt. teine punkt päevakorras äh, on Paolo Rangeli raport, mis puudutab Euroopa Liidu rolli äh, rahvusvaheliste finantsvaluuta ja regulatiivinstitutsioonide raamistikus. kas me võiksime alustada hääletusega kompromissettepanek A, kes poolt? vastu, A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes poolt, kolm poolt, vastu, kontrollime kolme. hääletus on alanud. What is the EPP e doing? I don't know. I don't know. Okay, yeah. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, kontrollime nelja, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksa kaheksa vastu, muudatusettepanek viis, kes poolt, vastu, erapoole kontrollime tundub, et enamus on sama, aga kontrollime. Yeah, we try. Yeah. We are doing our best. anname endast parima. hääletus on lõppenud. And it is adopted. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuus osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu tundub, et jällegi sama enamus, aga ma ei ole kindel, nii et kahjuks peame uuesti kontrollima, kontrollime esimest osa. hääletus on lõppenud, üheksa kaheksa vastu, nii et hääletame kohe elektrooniliselt ka teise osa. tundub, et võib olla sama tulemus, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud, vastu võetud. edasi kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgimiseks kompromissettepanek C, kes on poolt, vabandust, meil on osade kaupa hääletus kompromissettepaneku C puhul, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist, kes poolt? kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, kaheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud tundub. kontrollime kakskümmend viis, kakskümmend viis, kontrollime. hääletus on lõppenud, lõppenud Terry, what happened, Terry? <laughs> mis juhtus? kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, kuid igaks juhuks. kakskümmend kuus kontrollime, hääletus on alanud. kakskümmend kuus kontrollime, kahtekümmend kuut, hääletus on alanud, lõppenud. üheksa, seitsme vastu, vastu võetud, kakskümmend seitse kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, kontrollime kahtekümmet seitset. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksa seitsme vastu. kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, kontrollime kakskümmend kaheksa. It's adopted. vastu võetud. kompromissettepanek D, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lük-, vastu võetud, kompromissettepanek E, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu erapool-, kontrollime neljakümmend ühte, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksa seitsme vastu nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, kontrollime nelikümmend neli, esimene osa Vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kaheksa kaheksa vastu. teine osa langeb ära, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, ära, kontrollime neljakümmend seitset, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, ära, kontrollime neljakümmend üheksat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, üheksa kaheksa vastu, vastu võetud viiskümmend poolt kontrollime uuesti, viiskümmend. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, üheksa, üheksa vastu tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ähm, nüüd lõpphääletus raporti üle muudetud kujul, hääletus on elektrooniline ja alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmteist, kolme vastu kaks erapooletut, palju õnne, Paulo. ja nüüd tahan teile anda informatsiooni delegeeritud aktide kohta ja see puudutas Euroopa parteide ja sihtasutuste registrit. sellele delegeeritud äh, akti jaoks oli ette nähtud äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg vastavalt äh, kodukorra eeskirjale saja viis oli, sada viis oli muudatusettepanekute ja protesti esitamise tähtaeg üheksandal, kahekümne üheksandal oktoobril ja mitte keegi meile ei teinud äh, ettepanekuid ega avaldanud protesti, mistõttu AFCO komisjon resolutsiooni ei koosta, aga ma olen alati toonitanud seda, et parteidel, vabandust, fraktsioonidel on alati võimalus äh, täiskogul protesti avaldada või siis ka neljakümnel parlamendisaadikul. nii et sellega on hääletuste voor lõppenud ja kahjuks tuleb meil uuesti koosolek peatada, sest hääletasime liiga kiiresti ning äh, me alustame kohtumist äh, riiklike parlamentidega kümme kolmkümmend, nii et äh, teeme lühikese pausi kuni poole üheteistkümneni.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

Italia, uh,. Dear colleagues, I. kallid kolleegid, ma tahaksin paluda teil kõigil istet võtta. üldiselt on olukord selline, et kui te omavahel juttu räägite, siis te ei kuule seda, mida meie räägime. Richardi istuma saamine on üsna keeruline asi, aga palun äh, tee seda. tervitan teid kõiki siin, mul on väga hea meel, sellepärast et äh, meil on äh, põhiseadus küsimuste komisjonis äh, uus äh, etapp käimas, äh, sest et meil ei ole varem siin riiklike parlamentidega koosolekuid olnud ja meil on väga hea meel selle üle, et me saime heakskiidu selleks ja et te nüüd olete siia kohale tulnud. suur aitäh kõigile, kes riiklikest parlamentidest on kohale tulnud. meil on kolmeteistkümne parlamendi esindajad siin täna kohal ja mina tahaksin tervitada Mark Angelit, kes tuleb äh, Luksemburgist äh, ja tema esindab siin eesistujat äh, ja Luksemburgi parlamendis on ta Välis- ja Euroopa asjade komisjoni esimees ja ka ähm, immigratsiooni küsimuste eest vastutab ta, ta on siis esindajate kojast ja tervitan ka minister Nikolai Schmidti. ja Te hakkate oma raskest ja tõsist tööd juba lõpetama, kuid Luksemburg on siiski veel eesistuja ja seetõttu me kasutame seda viimast hetke ära, niisiis suur aitäh teile, härra minister, siia tulemast. me lootsime ka, et esimene komisjoni asepresident Ähm, siia tuleb ta avaldada selleks ka soovi, kuid äh, kahjuks äh, eile õhtul äh, sai ta teada, et ta peab minema erakorralisele kohtumisele Ankaras. Te kindlasti teate, et praegusel hetkel on mm, väga kriitiline periood, Euroopa Liit ja Türgi valitsus ähm, peavad tihedaid läbirääkimisi ja ta pidi seal minema, kuid direktor Pascal Jardini Euroopa Komisjonist oli nõus esita-, esit-, esindama komisjoni esimest asepresidenti. ma äh, ei hakka päris kõiki äh, üksik äh, asjalikult ja eraldi tervitama, aga ma tahaksin tervitada kõiki üldiselt ja ma tahaksin tervitada eriti just Türgi ja Norra parlamendist pärit kolleege, kes ka täna siia on tulnud, mul on teid ka eriti hea meel siin näha. tahaksin teile teada anda ka sellest, et me saime Lord Boswellilt kes on Lordide Koja Euroopa Komisjoni esimees, kirja, kus ta juhib ähm, tähelepanu või pigem isegi väljendab muret sellepärast, et ähm, äh, selle esimese paneeli arutelude all äh, oleks vaja arutada ka mm, Euroopa Liidu ametite, äh, parlamentide vahelist kontroll ja seetõttu ähm, saate te rääkida kindlasti ka ähm, asjadest, mis ei puuduta mitte ainult Euroopa küsimusi, äh, võite keskenduda ka muudele Euroopa ametitele, kui see vajalikuks peab osutuma. Äh, Lord Postol on esitanud meile veel ühe dokumendi, ühe kirja, äh, mis on meie koosoleku osalejatele ka laiali jagatud ja äh, see pärineb äh, Lordide Koja kolmepoolselt kohtumiselt, kus olid kaasatud äh, mm, Ühendkuningriigi parlamendisaadikud, äh, esindajate koda ja Lordide koda ja see on siis dokument, mida nad ka meiega jagada tahtsid ja selle oleme teile ka laiali saatnud. miks me täna siin kokku oleme saanud, te tõenäoliselt teate, miks praegusel hetkel on väga keeruline aeg Euroopa Liidu jaoks, aga me peame parlamentääridena vaatama ka äh, kaugemale nendest äh, väiksematest lahingutest, äh, mida me igapäevaselt peame, see on väga tähtis, me peame vaatama ka, milline on meie institutsionaalne raamistik, mil määral see võimaldab meil tegeleda kõikide nende väljakutsetega, millega me silmitsi oleme ja seetõttu me tahtsimegi, et ka teie arutaksite meiega ka Äh, proua Mercedes Presso ja härra Elmar Brogi raportit, mis puudutab Euroopa Liidu äh, toimimise äh, parendamine, kasutades täielikult ära Lissaboni lepet. ja lisaks sellele tahame me arutada ka Kiefer Hofstadi raportit, mille komis-, komisjon on ette valmistanud ja see puudutab ähm, võimalikku tuleviku arengut institutsionaalses raamistikus. see kõik ähm, peab toimuma selle taustal, mis äh, aset on leidnud, me oleme näinud, et on nõrki kohti, aga me peame väga hoolsalt vaatama ka, millised institutsionaalsed äh, vahendid meil on, milline on institutsionaalne struktuur, milline on ju juhtimispotentsiaal Euroopa Liidus äh, ja me peame arvesse võtma mitte ainult tõhusust äh, ja efektiivsust, vaid ka demokraatlikku legitiimsust, äh, aruandluskohustust Euroopa Liidu otsustuste tegemisprotsessis. ehk siis meil on koosolek täna selline, et ta koosneb kahest osast. hommikupoolikul räägime me institutsionaalsest arengust Euroopa Liidus ja teises osas pealelõunal Äh, äh, on äh, osa, kus me räägime mm, täidesaatva võimu üle teostatavast parlamentaarsest kontrollist. ja nüüd ma tahaksin anda sõna kolmele inimesele. juhtumisi on tegemist kolme meesterahvaga ja Euroopa Parlamendis ei ole me väga rahul selle üle, et ta sageli on mehed just sümpoodiumil esindatud, kuid nii see siiski on, kõigepealt Mark Angel, kes on siis Luksemburgi komisjoni esimees ja mm, esindab ka eesistujat, niisiis Mark, sõna on sinul ja ma loodan, et Ehm, eh, need peakõnelejad piirduvad kümne minutiga oma sõnavõttudes. nii et te lihtsalt teaksite, palun. suur aitäh, Danuta, eh, lugupeetud esinaine ja kolleegid, eh, suur aitäh selle lahke kutse eest ja kohtumisel, nagu esinejana juba mainis, on tegemist väga olulise hetkega Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et me oleme silmitsi väga paljude poliitiliste väljakutsetega. Euroopa Liidu institutsioonid ja parlamentidevaheline dialoog peavad kohanduma selleks, et tegeleda nende väljakutsetega tõhusalt. ja seetõttu olen ma väga tänulik selle eest, et Euroopa Parlament tahab kaasata ka riiklikke parlamente tihendatud poliitilisse koostöösse ja dialoogi, eriti nagu äh, äh härra äh, Broki ja proua Bresso töödokumente ja härra Verhofstadti raport näitab, nagu ka äh, äh institutsioonide vaheline mm, dokument parema seadusloome all ütleb ja äh, see on väga oluline kahel põhjusel. kõigepealt Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid eh, on silmitsi asjaoluga, et lepingu muudatused eh, ei näi olevat lähitulevikus reaalsed kuid me kõik samal ajal teame seda, et on eh, vägagi palju põhjuseid selleks, et parandada Euroopa institutsioonide toimimist ning Euroopa Liidu õiguse rakendamist teiseks äh, ja väga oluline on see, et äh, me kõik oleme nõus sellega, et äh, Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide rakenduslikku rolli tuleks ähm, pigem varem kui hiljem tugevdada. ja seetõttu poliitiline dialoog iseenesest ja poliitiline dialoog Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel on väga olulised aspektid. me peame parandama oma koostööd parema Äh, kontrolli tagamiseks täiesaadva võimu üle nii nõukogu tasandil kui riiklikul tasandil. kui me Äh, sellega tegelemist me peame arvestama, et äh, pädevusi ei tohiks küll segada, kuid siiski on väga palju kattuvaid valdkondi, kus riiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament saavad koostööd teha. ja sellesse ma tahaksin natukene süvendatult laskuda täna selleks, et rääkida, et koostöö riikliku ja Euroopa tasandi parlamentide vahel saab äh, oluliselt panustada legitiimsema Euroopa Liidu saavutamisse. mina ei ole kunagi uskunud, et Euroopa Liit kannatab demokraatliku puudujäägi all, kuid on selge, selge vajadus Euroopa Liit kodanikele lähemale viia ja seetõttu ongi riiklike parlamentide roll väga oluline. sel põhjusel peaks ka Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel koostöö olema tõhusam. parlamentaarsest äh, dimensioonist rääkides, siis Luksemburgi eesistuja on vägagi aktiivselt äh, sekkunud Euroopa küsimustesse, me oleme seda ülesannet võtnud tõsiselt ja koostöö Euroopa Parlamendiga on olnud väga viljakas. Äh, tõendus sellest, et riiklikud parlamendid võtavad Euroopa teed tõsiselt, on algatused Luksemburgi eesistuja all selleks, et süvendada poliitilist dialoogi ja parandada riiklike parlamentide rolli ähm, lähimusmenetlusega seoses. minu juhtimise all on kaks COSAC-i kohtumist juba tegelenud äh, institutsionaalsete küsimustega, seda siis juulis ja oktoobris, kui kollase kaardi töörühm ja rohelise kaardi töörühm äh, kohtusid. Ähm, ja meie kolmas COSAC-i kohtumine veidi vähem kui nädala sellepärast tegeleb taas institutsionaalsete mm, küsimustega ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, artikkel kolmeteistkümne konverents Euroopa majandusjuhtimise valdkonnas äh, on välja tulnud suunistega, mis on vastu võetud. mis puudutab äh, kollase kaardi menetluse parandamist, siis kaks COSAC-i kohtumist näitasid, et enamik parlamente leiab, et kollane kaart vajab parendamist ilma lepingu muutuseta ja lisaks sellele ma olen veendunud, et Euroopa Komisjon peab parandama püüdeid selleks, et tagada ähm, äh, põhjendatud arvamustele kiiremini vastamist kui me räägime rohelistest kaardidest äh, ja selle rollist äh, tõhustatud poliitilise dialoogi kontekstis, on väga oluline paindlikult edasi liikuda, kui me räägime protseduurilistest küsimustest, menetluslikest küsimustest, äh, kui me räägime uutest Euroopa Liidu ülestest õigusaktidest. ma tahaksin teile meelditada kolme algatust, mis äh, puudutavad äh, seda rohelist kaardi, mis on sel aastal juba alguse saanud, esiteks äh, Lordide Kojast Timothy Boswellist, kes ka täna siin kohal on, puudutab toidujäätmeid ja see sai seitsmeteistkümne parlamendikoja toetuse neljakümne ühest ja see on vägagi toetav, et ka komisjon on positiivselt toetanud seda ettepanekut. teiseks kolmandaks äh, roheliseks kaardiks on midagi, mis on tulnud Läti kolleegidelt äh, ja see puudutab audiovisuaalteenuste direktiivi ja kolmas puudutab äh, ettevõtete keskkonnavastutust ja sotsiaalset vastutust. sellealane dokument jõudis Prantsusmaa Rahvusassambleelt ja seda tuleb nüüd teistes riiklikes parlamentides uurida ja need küsimused on midagi, mida järgmise nädala COSAC-i kohtumisel Luksemburgis arutatakse. ma tahaksin lisada ka seda, et mis puudutab rohelist kaarti, siis väga kasulik ka oleks kaasata Euroopa Parlamenti ka nii palju kui võimalik. loomulikult Euroopa Parlament äh, juba artikli äh, kaks kaks viis kohaselt äh, aluslepingutest omab õigust komisjonilt nõuda seadusandliku ettepaneku tegemist, kuid rohelise kaardi kasutamine Euroopa Parlamendi kontekstis kindlasti tooks positiivsema eh, mõju. ja lugupeetud daamid ja härrad, enne kui ma lõpetan, tahaksin ma siin esile tõsta proua Presso ja härra Broki eh, tehtud tööd eh, nende dokumendiga seoses see töödokument äh, ütleb väga selgelt välja selle, et vaja on Euroopa Liidu funktsioone tõhustada, sellepärast et Euroopa Liit on silmitsi nii suurte väljakutsetega, kliimamuutus, pagulased, julgeolekuküsimused, finants- ja majanduskriis ja sellega ähm, toimetulemine äh, ja sotsiaaldimensioon, äh, majanduslik areng ja ma hindan neid püüdlusi selles osas, et püütakse Euroopa Liitu edasi viia ilma aluslepingute muudatusteta, kuid äh, ma ei ole päris kindel selles, kas äh, nende muudatuste elluviimiseks, mis seal dokumendis on ära toodud, ei ole mitte äkki siiski vaja aluslepingu muudatusi. oluline on igal juhul täna siin alustada lahenduste leidmisega niipea kui võimalik, äh, selleks et Euroopa Liit tõesti suudaks peamiste väljakutsetega toime tulla. see on ääretult oluline, eriti nende väljakutsete taustal, mida ma mainisin, kuid see on seotud ka nende valdkondadega, mis puudutavad ka riigi riiklikke parlamente, näiteks need teemad, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikate ja direktiivide paremat ellurakendamist ja Euroopa majandusjuhtimise poole aastat. Äh, riiklikel parlamentidel on tegelikult samad probleemid, mis Euroopa Parlamendilgi. Äh, sageli äh, täidesaatav võim jätab meid kõrvale ja eriti kui me räägime sellistest asjadest nagu ESM ja fiskaallepe Need tuleks Euroopa Liidu õigusesse kaasata nii kiiresti kui võimalik eh, nendel põhjustel, mida siin töödokumendis on ära toodud. Eh, töödokument esitatakse täna eh, veidi hiljem, kuid mul on siiski üks taotlus riiklike parlamendide rolli kohta, mis puudutab punkti üheksa siin töödokumendis. mina oleksin väga tänulik, kui me räägiksime riiklike parlamentide rollist Lissaboni leppe kontekstis Mm, mis tulenevad leppest, leppepunktidest viis ja kaksteist, et need, seda mainitakse ja ka COSAC-i rolli tuleks mainida eraldi, äh, just eraldi pean ma silmas äh, selles kontekstis. mis puudutab parlamentidevahelist koostööd äh, punkti üheksa osas ja punkti kümme osas, mis ütlevad, et äh, ei tohiks olla ühiseid parlamentaarseid otsuslangetamisorganeid, siis võib-olla selles osas me peaksime pidama maha arutelu, esialgse arutelu foorumites, kus parlamendid nende küsimustega tegelevad. näiteks Euroopa Liidu spiikrite konverents, mis tegeleb äh, parlamentidevaheliste äh, tegevuste äh, küsimustega Euroopa Liidu tasandil selleks, et oleks võimalik neid olulisi küsimusi avalikult arutada. meie tänane arutelu ei ole kindlasti piisav, eriti kuna riiklikud parlamendid ei omanud väga palju aega selleks, et analüüsida seda töödokumenti, neil oli vaevalt kümme päeva aega me ei saanud seda oma komisjonides ega täiskogudel arutada selleks, et äh, piisaval määral panustada sellesse dokumenti. mis puudutab AFCO mitteametlikku dokumenti parema õigusloome valdkonnas, mille proua mm, Hüübner on härra Schulzile esitanud, on positiivse hoiakuga, kui me räägime Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide suhetest. ma olen nõus, et siinkohal ei tohiks pädevustesse sekkuda. ma olen nõus sellega, et komisjon peab ähm, üksikasjalikuma ähm, põhjenduse välja tooma subsidiaarsuse küsimuses. ma olen nõus sellega, e, et kui me räägime lähimuspõhimõttest, põhimõtte austamist, eh, siis eh, seda tuleb ehm, kindlasti tagada ja lisaks eh, ma arvan, et peab olema arutelu selles osas, kas institutsioonide vaheline kokkulepe on õige koht, kus ehm, otsustada riiklike parlamentide osaluse suurendamise küsimuses ja Äh, lõpetuseks me peaksime mõtlema selle peale, kuidas süvendada oma poliitilist dialoogi, äh, mis meil siin täna toimub. seda dialoogi võib-olla peaks ka selles töödokumendis mainima. Äh, poliitilise dialoogi süvendamine on riiklike parlamentide jaoks ääretult olulise tähtsusega. Luksemburgi esindajate kojas tahaksime meie mängida positiivsemat rolli selles protsessis, mis tipneb Euroopa Liidu e-, seaduse vastuvõtmisega õigusaktide vastuvõtmisega. meie, nagu ka paljud teised riiklikud parlamendid, oleme pärast Lissaboni leppe vastuvõtmist pidevalt äh, tundnud, et äh, lähimuspõhimõtte menetlus on väga oluline, aga see võib siiski jätta mulje, et äh, riiklike parlamentide roll on siiski pigem teisejärguline süvendatud poliitiline dialoog ja roheline kaart võiks võimaldada riiklikel parlamentidel mängida olulist rolli integratsiooni süvendamisel ja sellest seisukohast lähtuvalt äh, ootan ma pikisilmi äh, koostööd ka Euroopa Parlamendiga ja see on just see, mis on äh, Luksemburgi eesistuja jaoks väga oluline, see on ka oluline, mis meie esindajate koja jaoks on väga oluline. lõpetuseks tahaksin mõelda, et kui tahta paremat koostööd Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel, siis see ei saa aset leida mitte ainult siin Strasbourgis või Brüsselis või Strasbourgis, vaid see peab algama meie koduriikides ja me peame kõigepealt koduriikides alustama partei erakonna tasandil, näiteks äh, minu erakond korraldab kolm korda aastas äh, kohtumisi riiklike parlamendisaadikutega äh, ja oluline on see, et äh, parteisiseselt toimuksid need kohtumised äh, ning teisest küljest äh, Luksemburgi parlamendi Euroopa ja välisasjade komisjoni esimehena kohtume me igal esmaspäeva hommikul. kuus Luksemburgi Euroopa Parlamendi saadikut on ka sinna kutsutud ja nad sageli tulevad. ja meil on võimalik seda esmaspäeva hommikuti korraldada, sest et meie oleme Strasbourgile ja Brüsselile väga lähedal ning on koosolekud, kus äh, me kuulame ainult ära Euroopa Parlamendi äh, kolleegid ja see on ääretult oluline, koostöö riiklike parlamentidega on väga oluline äh, institutsionaalsel tasandil, aga see on väga oluline ka meie koduriikides, suur aitäh tähelepanu eest äh.! aitäh, Mark! me peaksime kõigile võib-olla aplausi kinkima, aga pigem võib-olla jätame selle vahele. nüüd saab sõna Nikolai Schmidt, palun, härra minister. Merci, madame, euh, madame Lep-. suur tänu, proua esimees. head parlamendisaadikud, nii äh, riikide parlamentide saadikud kui ka Euroopa Parlamendi saadikud pean teile kohe ütlema, et äh, Luksemburg on eesistuja ja mina olen minister, kes vastutab suhete eest Euroopa Parlamendiga aga need mõtted, mida ma teile edastan, on ka isiklikud ja te ei peaks arvama, et äh, ma räägin äh, eesistuja, äh, nõukogu eesistuja nimel. tegemist on Luksemburgi mõtetega, mida me avaldame toetuseks teie ideedele ja loomulikult on mul väga hea võimalik, hea meel selle üle, et ma sain teil äh, siin äh, parlamentide vahelisel koosolekul osaleda ning äh, ning käsitleda suhteid rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. töödokument, mille proua Presso ja härra Prokk on koostanud, on väga huvitav ja see dokument annab meile väga kasulikke mõtteid ja huvitavaid mõtteid selleks, et äh, jätkata meie mõttetegevust nii Euroopa Liidu tasandil. ma tahaksin alustuseks rääkida ühest uurimusest, mis viidi läbi paar nädalat tagasi Bert Otsmani äh, fondi äh, poolt ja selle uurimuse tulemused peaksid meis küsimusi tekitama. seitsekümmend kaks protsenti vastanutest Euroopa kodanikest kinnitavad, et Euroopa poliitika või Euroopa poliitikud nende arvates tegutsevad halval viisil. ja tegemist on euroskeptilise lähenemise süvenemisega meie riikides ja Euroopa Liidus, tegemist on tendentsiga, mis on kahetsusväärne. see on see halb uudis, aga samas on ka hea uudis sest äh, kuuskümmend protsenti veidi enam kui kuuskümmend protsenti euroala riikide küsitletust äh, leiavad, et on vaja poliitilist lõimimist, majanduslikku lõimimist äh, süvendada. Euroopas on minu arvates tõeline arutelu selles osas, mis puudutab poliitikat ja, ja see on täiesti normaalne, et demokraatia võimaldab meil arutada äh, millised on poliitika suundumused, aga see, mis enamust äh, Euroopa kodanikke liidab, on veendumus selles osas, et Euroopa lõimumine on, integratsioon on äh, asendamatu ja samas soovivad need inimesed ka, et oleks poliitiline ja majanduslik äh, integratsioon, mis oleks tugevam. see eurooplaste, meie kodanike soov tugevama, võimekama eh, tegutsemise osas selleks, et suurte väljakutsetega vastu tulla ja kui me räägime täna väljakutsetest, siis me teame, millest me räägime, sest ei lähe mööda nädalatki, kui me ei näeks seda, kuidas väljakutsed Euroopas suurenevad, kas me räägime siin rändega seonduvatest küsimusest, terrorismist, ebakindlusest äh,, me ei pea, näeme seda meie naabruskonnas ja saame sellest järeldada, et Euroopat ümbritsevad väga olulised probleemid ja tõsised ohud. ma usun, et me peame järele mõtlema selle üle, kuidas me saame sellele soovile, mis Euroopa rahvas on väljendanud, vastu tulla, kuidas tugevdada poliitilist ja majanduslikku integratsiooni minu arvates on see täiesti tehtav ja teie olete juba teinud väga hea algatuse kokku tuua ühelt poolt rahvusparlamendid ja Euro teiselt poolt Euroopa Parlamendi selleks, et seda olukorda analüüsida. ma ei pea meelde tuletama rahvusparlamentide tähtsust meie riikidele, aga ka Euroopale, sest artikkel kaksteist Euroopa Liidu toimimise lepingust näeb e- selgelt ette, et rahvusparlamendid panustavad aktiivselt Euroopa Liidu toimimisse tegemist ei ole mitte ainult perifeeriaga, kellega konsulteeritakse aeg-ajalt, aga kellel on tõesti tõsine poliitiline roll. ja just lähtudes sellest äh, praegusest kontekstist, on äh, vaja täita, kanda oluline roll. Äh, selle analüüsi hetkel mis loodetavasti toob kaasa uue valitsusvahelise konverentsi vajaduse korral ma loodan, et rahvusparlamentidel saab olema seal täita oluline roll. ja ma arvan, et äh, rahvusparlamentide panus selleks, et konventsioon õnnestuks, on väga oluline, jah, tegemist on äh, Äh, olulise teemaga, mitte ainult sellepärast, et mina sain selles kaasa lüüa, aga seda rolli on vaja lihtsalt rõhutada. Euroopa Parlamendi roll loomulikult on olulisel määral tugevdatud ja süvenenud Lissaboni lepinguga ja ka selles osas leian, et on täiesti normaalne, et Euroopa Parlament nüüdsest peale saab eh, Euroopa demokraatia nimel eh, sõna võtta ja selles osas on olukord tõesti väga muljetavaldav. nüüd, mis puudutab eh, lepingute läbivaatamise potentsiaali, jah, me lähtume põhimõttest, et praegune lahendusstruktuur ei ole lõplik, meil peab olema võimalus seda kohandada, seda parendada, mida me vajalikuks peame ja meil peab olema võimalus seda teha ja see, neid võimalusi toovad välja ka kaks raportööri siin. aga ma leian, et äh, meil on siin veel palju teha, sest institutsioonide arengut on võimalik parendada, kiirendada ka praktilisel tasandil ja teie komisjon on selle kohta hea näide, kuidas on võimalik koostööd arendada Euroopa tasandil. lisaks sellele ma leian, et meil on võimalik areneda ilma lepinguid muutmata, vaid täpsustades, parendades teatud suhteid institutsioonide vahel. see on see, mida me teeme praegu läbirääkimised inter-, institutsioonide vahelise leppe osas eesmärgiks ei ole aluslepinguid muuta, kindlasti mitte, see ei ole ka meie pädevuses, aga me peame vaatama seda, kuidas parlament, komisjon ja nõukogu saaksid paremini üheskoos tegutseda, kuidas oleks võimalik jõuda äh, parema seadusloomeni, Euroopas, sest meil on vaja, et kolm institutsiooni koostööd teeksid ja et kaks kaasseadusandjat saaksid paremini koos töötada. ja loomulikult, kui vaja on, siis vaja ka aluslepinguid muuta ka selles raportis on välja toodud see, et on vaja kasutada kõiki võimalusi, mida praegused lepingud võimaldavad, sest väga palju võimalusi on veel kasutamata. näiteks, mis puudutab rändeküsimust ja vastavate teemade käsitlemine ei lähtu sellest, et leping ei, alusleping ei annaks meile vahendeid, vahendid on olemas aga on vaja poliitilist tahet nende kasutamiseks ja leida ühine poliitika. ja sama puudutab ka kõike seda, mis puudutab ähm, julgeoleku valdkonda Euroopas. seega ma leian, et koostöö rahvusparlamentidega on äh, siin väga oluline. nüüd äh, veel üks teema jah, loomulikult meil on vaja äh, sidusust meie institutsionaalses koostöös. nii nagu sooviti, seda ei saa ette näha, et otseselt äh, parlamente kaasata, rahvusparlamente kaasata seadusandlikku protsessi Euroopa tasandil. ma arvan, et rahvusparlamendid on seotud äh, Äh, tänu lähimuspõhimõttele ja ma arvan, et rahvusparlamentidel on äh, oluline mõju, aga praegusel hetkel ei saa rahvusparlamentidest äh, teha kolmandate seadusandjaks Euroopa Liidu tasandil. mida siis teeks nõukogu? sest nõukogule kaoks roll ära minu arvates on siinkohal tegemist ühe äh, palvega, mille äh, tausta me mõistame, aga mis ei ole kooskõlas äh, institutsionaalse süsteemiga, mis veel praegu paigas on. lõpetuseks kaks märku veel kahele valdkonnale, mis on eriti olulised. kõigepealt euroala. siinkohal on meil vaja lähtudes kontekstist tugevdada euroala, meil on vaja uusi teatud sätteid euroala juhtimist on võimalik parendada. ja meil on käsitlemisel teatud ettepanekud, mis tulid ka viie presidendi ettepanek, äh, kirjast ja komisjon oma dokumendis kahekümne ühenda, esimesest oktoobrist näeb ette võimaluse olukorda parendada, aga minu arvates on vaja minna kaugemale. suveräänsuse jagamine euroalas äh, vajab kiirendamist. me kõik oleme kogenud seda kriisi ja seda, mismoodi reageeriti ähm,, äh, improviseerides ja aeglaselt, aga praegusel juhul on meil vaja seda juhtimisrolli tugevdada ja, ja see on vaja sellega seoses sisse tuua ka sotsiaalne mõõde ja selles osas oleks siis võimalik seda juhtimist tasakaalustada äh, selliste instantsidega nagu eh, euroala sotsiaalteemade käsitlemine, selleks ei ole vaja aluslepinguid muuta, vaid pragmaatiliselt lahendada. ning eh, veel, mis puudutab eelarve küsimust, siis selles osas on meil vaja eh, kasutada teatud alusleppe sätteid, meil ei saa olla ühisraha valdkonna ilma selle, nende eelarve nüanssideta ja sellega seoses on vaja käsitleda omavahendite teemat selleks, et eelarve võimekust selgitada. teatud lepingute äh, äh, teema on äh, valitsuste tasandil on väga oluline, aga mitte nii oluline, kui väidetakse ja loomulikult demokraat, demokraatlik äh, legitiimsus, parlamentaarne järelevalve nii rahvusparlamentide kui ka loomulikult Euroopa Parlamendi poolt, mis äh, on vaja sisse tuua äh, ka seoses Euroopa poolaastaga. ning lõpetuseks sotsiaalne protokoll siin on väga suur puudujääk, meil on vaja seda mõõdet, sest valitseb pidev ebakindlus ühelt poolt need äh, neli põhivabadust, mis on asendamatud siseturu toimimiseks, aga samuti teisest küljest ka sotsiaalsed vajadused, äh, põhiõigused äh, ja komisjon on edasi liikumas sotsiaalsamba põhimõttega. on vaja selgitada, mis on selle samba roll seoses nelja sambaga ja meil ei ole võimalik lasta kohtul Äh, loomulikult kogu austuse juures, ähm, mis mul on selle institutsiooni suhtes, ei saa me kohustust äh, anda sellele institutsioonile kaaluda neid suhteid ühest küljest nelja vabaduse vahel ja teisest küljest siis inimõiguste vahel. mis puudutab ohte, mis meid ähvardavad praegusel hetkel, siis äh, meil on vaja kiireloomuliselt paika saada see, mis lepped meil võimaldavad teha meil on vaja solidaarsust, mis on juba lepingutesse sisse kirjutatud ja on teatud etapid, mida me ei ole veel ellu viinud ja nüüd peame me edasi liikuma nende etappidega. ja artikli nelikümmend kaks seitse rakendamine äh, sunnib meid kiiremini ja kaugemale minema ja solidaarsusel on vaja võtta uus vorm ei ole võimalik, et ühed rakendavad solidaarsust, kes panevad välja vahendid ja viivad läbi tegevused. osad riigid on äh, sõjaliselt seotud, aga nad ei tee seda oma nimel, vaid tegutsevad kogu Euroopa Liidu nimel ja see solidaarsus peab välja tulema mitte ainult sõnade ja avalduste kaudu, aga ka konkreetselt äh, Äh, siis äh, panuse, kas see on sõjaväeline või muu panus, aga kui see ei ole võimalik, siis on vaja mõelda, kuidas rahaliselt seda kompenseerida, sest me ei saa ühte riiki sellisesse olukorda panna, kes ei saa majanduskasvu ja stabiilsuspakti austada, sellepärast et nad on seotud äh, kogu Euroopa julgeoleku tagamisega, aitäh! That was, thank you very much for everything aitäh kõige selle eest, mis te ütlesite, sealhulgas ka see, mis oli see poliitiline tahe, mis ma arvasin, et oli kadunud, aga igal juhul aitäh selle väga jõulise visiooni eest, mis te meile andsite ja mis kattis kõiki aspekte, mida meiega oleme käsitlenud ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna direktor Pascal Leardini, palun, teil on sõna. Chair and um... Uh Good morning everyone and uh, aitäh ja tere hommikust kõigile. kõigepealt äh, vabandan äh, esimese asepresident Timmermansi nimel, ta ei saanud täna siia tulla, sest eile pärastlõunal kutsuti ta kohtumisele Türki ja te teate, et me praegusel hetkel Türgi ametivõimudega peame läbirääkimisi tegevuskava üle ja ta pidi kiiresti minema tagasi sinna, selleks et selle tegevuskava tähtsaid osasid äh, arutada. täna hommikul tahaksin rääkida natukene uue Euroopa Komisjoni kolleegiumi ja riiklike parlamentide suhetest ja sellest, mis on muutunud, mis on muutunud ka riiklike äh, parlamentide jaoks. ja kõigepealt, kui komisjon alustas oma tööd, siis võeti loosungiks, et tehakse suuri tegusid ja ei keskenduta väikestele probleemidele, peale selle sooviti uusi suhteid riiklike parlamentidega. mida see siis tegelikult tähendab, seda, et meil on esimene asepresident, kes vastutab institutsioonidevaheliste suhete eest, eriti suhete eest riiklike parlamentidega, ehk et meil on praegusel hetkel kogu kolleegiumi jaoks jagatud vastutus meil ei ole mitte kunagi olnud nii palju kolleegiumi ja riiklike parlamentide kohtumisi, ükskõik kas siis komisjonide või täiskogu tasemel. aasta jooksul on meil olnud üle kahesaja kohtumise ja visiidi Euroopa Komisjoni liikmete ja riiklike parlamendide liikmete vahel. ja peale selle toimub meil veel ka kirjalik äh, dialoog riiklike parlamentidega, aga esimesest septembrist sellel aastal viisime me sisse uue arvamuste, kirjalike arvamuste vahetuste süsteemi poliitilise dialoogi raamis. riiklike parlamentide ja meie vastused peavad olema nüüd poliitilisemad, nii vastutav volinik kui ka esimene asepresident kirjutavad komisjoni arvamustele alla ja lisadesse pannakse nii tehnilised küsimused kui ka esileht, mis on nii-öelda poliitiline vastus. kolmandaks, selle aasta maikuus võtsime me vastu parema õigusloome paketi, kus on terve rida elemente, millega soovitakse konsulteerimistaset enne komisjonide ettepanekute avalikustamist parandada ja me kutsume riiklikke parlamente üles seda võimalust ka sajaprotsendiliselt ära kasutama, teha kommentaare ja tuua välja põhjendusi kohe õigusloomelise protsessi alguses. me näeme, et kollaste kaartide arv on viimase kahe aasta jooksul dramaatiliselt vähenenud, meil on ainult kaks kollase kaardi juhtumit olnud viimase kahe aasta jooksul ja igaüks oskab seda numbrit tõlgendada, see tähendab seda, et komisjon on oma põhjendusi väga palju parandanud, seda lähimuspõhimõtte pärast või ka muude tegurite kaudu, mis on väga tähtsat rolli mänginud eelmise komisjoni ametiperioodi lõppedes äh, vaadati üle õigusloomelised ettepanekud, vähendati neid, äh, me oleme vähendanud ka kollaseid kaarte, sama kehtib ka arvamuste kohta. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli kaheksakümmend kaheksa põhjendatud arvamust ehk siis riiklike parlamentide kaebusi selle kohta, kas äh, peetakse kinni lähimuspõhimõttest eelmisel aastal kakskümmend üks ja sellel aastal oleme saanud kaheksa kaebust. mulle tundub, et tegemist on positiivse arenguga, sellepärast et äh, samal ajal, mida sest samal ajal positiivsed tegevuskavad on õitsele puhkenud. eelmisel aastal oli meil kuussada kirjalikku arvamuste vahetust riiklike parlamentidega poliitilise dialoogi raamis ja viimaseks näiteks selle kohta on esimene roheline kaart kogu ajaloos, ehk siis panused seitsmeteistkümnest riiklikust parlamendist, kes tegid siis komisjonile ettepanekuid toidu raiskamise vähendamise kohta. Timmermans on juba kosak, on juba varem öelnud, et kosak toetab rohelise kaardi meedet, sest see on kooskõlas lepingutega, see ei nõua lepingute muutmist ja on veel kaks elementi, mis meile, meie jaoks selles küsimuses on väga tähtsad. esiteks ajastatus, roheline kaart, äh, mida sponsoreerib nii-öelda äh, Lordide Koda ühes kuningriigis, komisjon oli välja töötamas uut õigusloomelist paketti äh, ringmajanduse kohta ja seega see ettepanek ei saanud tulla paremal ajal, kui ta tuli ja toetas seda meedet. teiseks, riiklik, eh, riiklike parlamentide number, need riiklikud parlamendid, mis toetavad seda ettepanekut, kokku on meil nelikümmend üks koda, mis toetavad ja see number mängib väga tähtsat rolli, sest mida rohkem kodasid seda algatust toetab, seda suurem on ka tõenäosus, et ka riiklikul tasandil on olemas huvi teatud komisjoni algatuse kohta, seda raskekaalulisem see on ja seda rohkem komisjon saab sellega arvestada. ja mul on väga hea meel, et härra Anžel, te mainisite juba, et komisjon vastas äh, juba esimeste kogemuste najal ja me vaatame nüüd kahte uut algatust ning loodame, et ka need kujunevad edukaks. otse loomulikult on veel üksikasju, mis tuleb välja töötada riiklikel parlamendil, et kes toetab seda rohelist kaarti, kas peab olema mingi piirmäär ja mis saab siis, kui riiklik parlament tahab äh, lepi-, algatusest midagi välja võtta või juurde lisada, aga põhimõtteliselt kogu see dünaamika väga, väga, mängib väga tähtsat rolli. see peab toimima ja ma ei hakka mainima praegu seda kirja, mille saime eelmisel nädalal ühelt peaministrilt, kus ta pakub välja uue mehhanismi koos uut värvi kaardiga. ja lõpetuseks meil on väga hea meel ka parlamentidevahelise koostöö ja koordineerimistöö üle. ja jällegi, numbrid on tähtsad, meile väga meeldib see algatus, mille tegid teatud riiklikud parlamendid, et komisjoni tööprogrammist välja tuua need ettepanekud, mis võivad kujuneda problemaatiliseks, kui neid tõesti ka tehakse ja nad tõesti üritavad eh, eelnevalt juba oma partneritega teistest liikmesriikidest kokku leppida ja teha ühine eh, seisukoht komisjoni tööprogrammi teatud osade kohta. me tõesti tervitame seda koostööd eh, protsessi väga varases staadiumis siseriiklik äh,, riiklike parlamentide vahel. ja lõpetuseks tahtsin öelda, et euroala haldamise puhul komisjon on väga aktiivselt ja konkreetselt arutelu kaasatud äh, Te olete viie presidendi aruannet näinud äh, Valuutaliidu ja Rahaliidu tugevdamise kohta. meil on äh, kaks etappi, kõigepealt vaadatakse, millised on äh, faktid ja siis vaadatakse, mida on võimalik täpselt lepingutesse sisse viia. peale selle oleme me teinud kas päris suurte eesmärkidega ettepanekuid euroalas süvendamiseks ja me vaatame äh, neid ettepanekuid läbi nii selle koja kui ka nõukoguga, sest ka nõukogu on kõhklusi esitanud. nii et toetame parlamentidevahelist koostööd ja meil on väga hea meel kõikide algatuste üle, kui need on lepingutega kooskõlas ja kui nende eesmärgiks on parandada tulevikuprobleeme aitäh, suur tänu selle optimismi eest kommentaarides ka riiklike parlamentide töö üle. ja nüüd, kallid kolleegid, läheme meie arutelude tuuma juurde. tahan teile veel ühe tehnilist laadi informatsiooni anda, kõik need, kes on pärit riiklikest parlamentidest, teid on kutsutud lõunale see toimub parlamentide, parlamendisaadikute salongis number neli. nii et pärast äh, seda hommikupoolikust arutelu, mis lõpeb pool üks, äh, läheme me siis lõunale, ma eeldan, et Euroopa Parlamendi saadikud pole ka sellele vastu ja nüüd on meil veel kahe raportööri ettekanded, Mercedes Presso ja Elmar Brock Teie otsustate, kes räägib enne, aga annan ma teile mõlemale aega ainult seitse minutit ja palun pidage sellest kõneajast kinni. Või start või, või starti? nii, okei, okei, <laughs> thank you. Buongiorno a tutti ja või speaking. tere päevast kõigile. tere tulemast suur aitäh siia tulemast, suur aitäh kutsele vastamast. pärast Pariisi kohutavaid sündmusi, mis meis kõigis äh, õudu äratasid, president Hollande on juba kutsunud üles kasutama Euroopa Liidu eelmise lepingu artikli nelikümmend kaks lõike seitse kasutamisele. see tähendab siis kaitsetööst, koostööd Prantsusmaa ja teiste liikmesriikide vahel ja ta on kasutanud ka artiklit, mis näeb ette Euroopa Liidu tugevdamist ja äh, seda, et liikmesriigid peavad terrorismi, terroristliku rünnaku korral äh, andma igakülgset abi ja see äh, näide on tegelikult vägagi paljutähenduslik ja see näitab, ähm, kuidas äh, Lissaboni lepe saab äh, aidata kaasa tõhusamale tegutsemisele ja koostööle Euroopa Liidus erinevates valdkondades, sotsiaalne ja majanduskriis, Ähm, rändeküsimus äh, või meie mandri äh, turvalisus ja julgeolek. aga milline on meie raporti äh, reguleerimisala siis? meie raportis öeldakse selgelt välja see, kuidas Lissaboni lepe peidab endast väga suurt potentsiaali, mis võimaldab Euroopa Liidul liikuda edasi integratsiooniprotsessis selleks, et tegeleda nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad ja mis võimaldab meil Ehm, tegeleda ka selle keeruka küsimusega, mis puudutab aluslepingute muudatusi, millest me siis räägime, näiteks sellistest asjadest nagu pagulaskriis, ehm, kliimamuutus, üleilmne majanduslik globaliseerumine, ehm, majandus- ja rahaliidu alased väljakutsed, võttes arvesse üleilmset kriisi, Ähm, sotsiaal- ja majandusprobleemide tagajärjed erinevates liikmesriikides, ühtse turu tugevdamise vajadus näiteks teenuste valdkonnas või digitaalmaailmas. kui vaadata nüüd majanduslikku dimensiooni eh, ja seda, eh, mis puudutas riigivõlakriisi ja sellele järgnenud finantskriisi, eh, siis see puudutab majanduse juhtimise süsteemi. see on sellega seotud Luksemburgi Luksemburgi minister juba rääkis sellest, millist mõju see on avaldanud. lepiti kokku erinevaid äh, asju, tehti erinevaid leppeid ja nüüd me peame selle protsessi, äh, mis puudutab rahaliitu, äh, lõpule viima, aga see viis, kuidas me seda teeme, peab olema läbipaistev ja tõhus oluline on see, et äh, me paneme paika stabiilsusmehhanismi institutsionaalses süsteemis, oluline on ka see, et me mõtleksime Eurotsooni sügavama integreerimise peale ja äh, see tähendab seda, et äh, on vaja omavahendite eelarve suutlikkust Eurotsooni jaoks ja lisaks sellele tuleb panna paika suutlikkus hoida ära selliseid kriise tulevikus ja me peame Euroopa Liidu suurimat saavutust kaitsma ja leppesiseselt on võimalik äh, viia sisse ka sotsiaalne dimensioon. meie Euroopa Liit ei ole mitte ainult ähm, majanduslik projekt, äh, see on ka sotsiaalne projekt ja me peame tagama Euroopa kodanike heaolu ja me peame selle tagamiseks kindlasti tööd tegema ka Euroopa projekti sotsiaalse dimensiooniga selleks, et tagada, et inimestel oleksid paremad õigused tööl, et ta saaks, inimesed saaksid neid äh, õigusi oma töökohal ära kasutada, et neil oleks sotsiaalsed õigused, mida nad saaksid nautida äh, ja äh, ja et oleks võimalik rakendada artikleid kolmsada kakskümmend üks ja kolmsada kakskümmend kaks Euroopa Liidu toimimise lepingust jah, eh, loomulikult eh, kõik see sõltub erinevate liikmesriikide arengutasemest. Eh, kindlasti tuleb tegeleda ka julgeoleku ja kaitseküsimustega, see on ilmselge meie kõigi jaoks. ja minu arvates on oluline, et me mm, töötaksime välja ühise välissuunalise mm, kaitsesüsteemi, see mõjutaks positiivselt meid kõiki Äh, see muudaks süsteemi tõhusamaks, äh, see aitaks meil ühiselt äh, tulla toime nende väljakutsetega, ähm, millega vastasel korral peaksid toime tulema üksikud liikmesriigid ja me peame tegelema ka ülejäänud väljakutsetega, millega me silmitsi seisame ja siin on tehtud ettepanekuid näiteks piirikontrollide küsimuses, alalise koostööstruktuuri loomises, ehk siis siin on välja pakutud erinevaid meetmeid, mis koonduvad selle leppe alla ja me peame kasutama ära kõik võimalused, mis meie käsutuses on. kui nüüd vaadata institutsionaalset koostööd ja lepet ja mul ei ole tegelikult praegu väga palju aega sellest, et siin rääkida, kuid on oluline selles kontekstis vaadata täpsemalt äh, seda, Äh, kuidas äh, ülemkogu ja ministrite nõukogud toimivad äh, ja teised foorumid toimivad ja me peame vaatama lepet selleks, et tegemist oleks tõesti seadusloomelise kojaga Äh, ma usun, et äh, kui selleks on ainult äh, üks institutsioon ja kõrvale jäetakse kõik teised, siis sellest on kahju, sest et siis meie koda muutub ainult ettevalmistavaks kojaks. ja ministrite nõukogu ja ülemkogu kontekstis tuleb analüüsida erinevaid võimalusi, sest vastasel korral tekib lihtsalt probleeme juurde. koosolek või kohtumine riiklike parlamentidega täna näib olevat äh, õige hetk seda teemat arutada, sellepärast et võib juhtuda, et siit arutelust tõusetuvad erinevad teemad, mille peale mõelda. ja arutelud riiklike parlamentide ja Euroopa parlamentide vahel, parlamendi vahel on ähm, kohtumiste formaat, mida tuleks tulevikus veel tugevdada, me peame vaatama, kas rohelise kaardi süsteem äh, toimib ja kas me saaksime seda panna tulevikus paremini toimima me peame ühiselt äh, selle peale mõtlema, seda on tõstatatud ka kirjas, äh, mille on saatnud peaminister Cameron, äh, mis puudutab läbirääkimisi Ühendkuningriigiga. mina usun, et rohelise kaardi süsteem saab paremini toimida ja meie tänaste arutelude baasil me võib-olla saame mõelda rohkem selle peale, kuidas oleks võimalik menetluslik pool paika panna selleks, et tagada, et meie menetlused oleksid selged ja läbipaistvad ja tundub, et äh, minu kõneaeg on nüüd otsa saanud. lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, minu arvates äh, on otsustustegemisprotsessi toimimise tõrke üheks peamiseks põhjuseks on kvalifitseeritud hääleenamus ja ükshäälsuse nõue siin Euroopa Liidus ja ääretult oluline oleks vähemalt mõelda eh, selle peale, milline oleks siinkohal kõige parem lähenemine ja eh, kuidas oleks võimalik kvalifitseeritud eh, häälteenamuse süsteemi kõige paremini ära kasutada võib-olla meil oleks vaja tugevdatud või tõhustatud koostööd vaja paremini ära kasutada selleks, et äh, liikmesriikidega koostöös erinevates poliitikavaldkondades edasi äh, arendada. suur aitäh veel kord tähelepanu eest ja ma olen vägagi huvitatud sellest, äh, millised on teie seisukohad selle raportiga seoses. aitäh, suur aitäh ja nüüd saab sõna Elmar Prokk, aga enne seda ma tahaksin teile öelda, et need, kes soovivad sõna võtta, palun täitke see vorm selleks, et me näeksime, kuidas aega jaotada. nii, nüüd saab sõna Elmar Kokk, palun. aitäh, proua esimees, kallid kolleegid. proua Presso ja mina koostasime raporti eelnõu probleemide kohta, mille ees meie, eurooplased, selles ülemaailmses struktuuris seisame. ma leian, et Euroopa Liidu tööviis ja toimimine peaks äh, sõltuma sellest, kuidas kõige paremini probleeme lahendada. ja Lissaboni leping pakub väga palju võimalusi, mida siiamaani pole piisavalt ära pak-, kasutatud, see on täiesti selge. proua Presso tõi juba ka terve rea näiteid selle kohta. meid üllatavad ikka ja jälle uued kriisid, milleks me ei ole ennast ette valmistanud, sest me vältisime Lissaboni lepingus välja toodud võimaluste kasutamist selleks, et ennetavalt juba leida meetmeid kriiside ohjamiseks. see oli nii siis, kui kahe tuhande kaheksandal aastal puhkes finantskriis kui meil toona oleks olnud need meetmed, mis me nüüd äh, viimase viie aasta jooksul vaevaliselt oleme välja töötanud, oleks see kriisivõitlus, vastane võitlus olnud palju lihtsam ja odavam. rändeküsimuse puhul oleme me jälle täpselt samas olukorras. täiesti abitud, kuigi võimalus äh, välispiire kaitsta on olemas, aga ka minu enda koduriik üksteist aastat tagasi lükkas tagasi selle ettepaneku, et Balkani riigid peaksid olema turvalisteks lähteriikideks ja ka viis aastat tagasi lükkas minu koduriik kvootide süsteemi tagasi, kui oli Lampeduusa kriis, kui pagulased tahtsid minna mujale kui Saksamaale veel selle aasta kevadeni, siis me leidsime, et neid pole vaja, nüüd äkitselt, kui nad kõik meile tahavad tulla, leiame, et kvootide süsteem on suurepärane. kõik need ettepanekud lükati tagasi, kuigi leping näeb need võimalused ette, Pariis, London, Berliin, Amsterdam, ükskõik kelle käest küsida, kõik vastavad, et see on Euroopa Liidu pädevuses nüüd äh, siunatakse Euroopat sellepärast, et me ei teinud seda Euroopa on jälle läbi kukkunud, ei ole üles näidanud solidaarsust. järgmine punkt. proua Presso mainis juba, teisipäevast on see nii nimelt, proua Press äh, president Hollande palus, et kasutataks lepingu artiklit nelikümmend kaks lõige seitse ja keegi ei tea, mida see tähendab, mida siis teha, tegema peaks minu teada Lissaboni leping aga kehtib juba viis aastat. et meil oleks ühine peakorter, et me oleks võimelised tegutsema, et me saaksime planeerimistööd teha, kes teeb mida, kelle ülesanne on mis ja kuidas liikmesriigid omavahel koostööd teevad, mitte Euroopa Liit. täielik üllatus, täielik mõistetamatus või siis ka see alaline struktureeritud koostöö, Need riigid, mis soovivad koostööd teha, tihedamat koostööd teha, need, kes ei taha, ei taha ja lepingus on see juba sõna-sõnalt seljas, äh, kirjas, et äh, erinevate riikide huvidega tuleb arvestada ja et äh, erinevad alliansi võimalused on olemas, on neid riike, mis näiteks ei ole NATO liikmed, see kõik on lepingus ette nähtud, aga me ei ole mitte midagi teinud. praegusel hetkel Euroopa Liidu liikmesriigid kulutavad sada üheksakümmend miljardit eurot kaitseks, see on rohkem kui Venemaa kulutab. meil on kaks korda nii palju sõdureid kui USA-l, aga meil ei ole piisavalt relvi. meil on äh, sõjaväed kus, kus äh, kaheksakümmend protsenti kuludest läheb personalile. aga rääkida sellest, see kõik on see, et Euroopa Liit haarab endale liiga palju pädevusi. nii et need võimalused, mis lepingus on olemas, neid tuleb rohkem kasutada ja see on ju ka liikmesriikide poolt ratifitseeritud ja äh, me ei saa kõike üksi teha, igaüks meist teab, et rändeküsimused, välis- ja julgeolekupoliitilised probleemid, terrorismivastane võitlus, kliimamuutuste küsimus Nende puhul mitte ükski liikmesriik ei saa neid probleeme üksi lahendada, mitte ühtegi neist küsimustest. ja siis tuleb meil nüüd tõesti mõelda, kuidas me Lissaboni lepingu raames, mille on ju kõik liikmesriigid äh, ratifitseerinud, äh, kuidas selle lepingu raames vastust leida. ja tegelikult see on tegelikult ka poliitilise huvi küsimus, ükskõik, kas vastutab riiklik parlament või Euroopa Parlament, kodanik huvitub lahendustest, mitte sellest, kelle pädevuses see on. ja sellepärast proua Presso ja mina ei räägi lepingu muutmisest, vaid me räägime sellest, mida on võimalik teha lepingu raames. ma olen täiesti teadlik selles, et praeguses poliitilises olukorras mõistliku lepingu muutmist ei ole võimalik läbi suruda ja sellepärast ongi küsimus äh, kas me saame neid probleeme ühise poliitikaga lahendada. ja ma arvan, et sinna hulka kuulub ka see, mida me siiamaani oleme teinud euroalaga, et me peame Euroopa Liidu ühtsust säilitama. fiskaalpakti puhul nägime me, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid olid nõus sellega, et euro on Euroopa Liidu valuutaks ühel liikmesriigil on äh, erand, et ta võib välja jääda ja teine riik võib otsustada, millal ta liitub. aga nüüd hakata siin äh, ütlema seda, et euro ei ole ühisvaluuta, kui sa oled öelnud, et sa jääd erandina välja, siis sa ei saa öelda, et äh, euro ei ole valuuta, mida kasutatakse Euroopa Liidus. meil on vaja ühtset Euroopa Liitu, meil ei tohi olla siin äh, lõhet euroala riikide ja euroalast väljaspool olevate riikide vahel, meil ei saa siin olla esimese ja teise klassi Euroopa Liitu. me tegime ka terve rea ettepanekuid selle kohta, kuidas riiklikud parlamendid Majandus- ja Rahaliidu edasiarendamisel rohkem kaasatud oleks äh, eriti kui mõtleme ka Euroopa majanduspoolaasta edasiviimisele sellisel kujul, nagu seda praegusel hetkel arutatakse. ja seda tuleb ka selgeks teha ja see on ka jälle üks põhimõtetest, et äh, otsuseid äh, võetakse vastu sellel parlamendi tasemel, kus on pädevus, et me ei hakka siin mingit pädevuste segu looma, see pole mitte kunagi toiminud ja sellel ei ole ka mitte mingit legitiimset alust just sellepärast on minu arvates väga tähtis, et ESM-i puhul, kus praegu tegemist on riikide rahaga, et pädevus on äh, riiklike parlamentide käes, mitte Euroopa Parlamendi käes. aga sekundaarses õiguses on see siiski jah, mingil määral Euroopa Parlamendi käes, siis kui me räägime konvergentsi juhistest või muudest dokumentidest. peale selle tuleb meil hoolitseda selle eest, et ka siin äh, parlamendid teeksid koostööd. me peame Lissaboni lepingu rakendamisel ja edasiarendamisel hoolitsema selle eest, et me kõik üheskoos tagame selle, et Euroopa Liidu otsustusstruktuurid on äh, selged ja sellepärast on minu jaoks ka väga tähtis see, mida ütles proua Presso, et meil on vaja läbipaistvat nõukogu. meil on kahe koja süsteem kõige klassikalisemas mõttes. nõukogu ja parlament äh, kaasotsustavad. nõukogu aga ei toimi seadusandlikus mõttes. nõukogu ei toimi läbipaistvalt, nii nagu teine koda peaks seda olema. nõukogu saab äh, siin kõike kodukorra muudatustega teha. ja sellepärast siin arutatakse nii palju kodanike hulgas, et nõukogu selline meetod toob endaga kaasa selle, et kodanik ei tea, kes vastutab millise otsuse eest riiklikud äh, valitsused peidavad ennast nõukogu taha ja ei vastuta otsuste eest, mida nad äh, vastu on võtnud. Nad ei selgita oma otsuseid ei riiklikele parlamentidele ega avalikkusele. just sellepärast tuleb hoolitseda selle eest, et äh, nõukogu otsused oleksid avalikud ja et ministrite nõukogud oleksid nagu komi-, ettevalmistavad komisjonid nõukogu peab olema valmis kvalifitseeritud häälteenamusega otsuseid vastu võtma nendes valdkondades, kus need on ette nähtud. see, mida siseministrid kuni septembrikuuni tegid, et lepime lihtsalt kokku, et lepingus on küll kirjas, et on enamusotsused, aga meie lihtsalt otsustame nüüd omavahel, et ei ole, see on täiesti katastroofiline Euroopa Liidu ajaloos ja see rikub meie kodanike õigusi siin tuleks tõesti vaadata, kas me saaksime Euroopa Kohtu ette pöörduda, tegemist on lepingu rikkumisega alaliselt ja kogu aeg ning äh, see toob endaga kaasa blokaadi võimalusi, mis äh, kogu selle otsustusprotsessi muudab üha kallimaks ja kallimaks. me peame vaatama, kuidas meie kõik üheskoos saame seda kontrollida. meie omal tasemel, teie omal tasemel ja siis me peame seda koostööd tugevdama. ja sellepärast ma leian, et need äh, välis- ja julgeolekupoliitika jaoks kokku kutsutud töörühmad artikkel kolmeteistkümne kaudu on nii tähtsad. aga tege-, teha tuleb selgeks ka see, et tegemist ei ole otsustavate kogudega, vaid tegemist on nõuande informatsiooni kogudega, kus võetakse vastuseid otsu ühehäälselt mina ise vastutasin julge- ja kaitseolekupoliitika väljaarendamise eest ja mina võin teile öelda, et see toimib väga hästi. eriti kui ma mõtlen viimasele kohtumisele, mis meil Luksemburgi eesistumisel Luksemburgis toimus. ja nüüd, kui ma mõtlen äh, selle peale, et need äh, otsused, mis võeti artikkel kolmeteistkümne alusel majandus- ja rahaliidu kohta vastu, ehk et fiskaalpakt surutakse läbi äh, see oli Euroopa Parlamendi ettepanek ja me kaasasime ka riiklikud parlamendid ja me peame seda ka teistes valdkondades tegema. meie peame üksteist informeerima vastastikku, peame anda, andma infot, sest kui meil on täpselt sama teadmiste tase, siis me saame ka kontrollida täiesti mõistlikult seda, mis toimub riiklikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil. igaüks vastutab oma valdkonna eest, aga dialoog peab toimima selleks, et parlamentarismi ei oleks võimalik õõnestada nüüd need oranžid kaardid. lepingus on kirjas, et kui viiskümmend protsenti liikmesriikidest proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtte pärast leiavad, et seadusloomeline ettepanek on vale, siis Euroopa Parlament ja riiklik parlament ilma komisjoni kaasamata lõpetavad selle seadusandliku menetluse minu teada seda pole siiamaani mitte kordagi tulnud, riiklikud parlamendid ei ole seda võimalust kasutanud ja just sellepärast võime me tegelikult praktiliselt öelda, et komisjon paneb küll tähtaja paika, enne kaheksandat nädalat siis selles menetluses, me ei tea, kuidas see tehniliselt ja öö, äh, ka lingvistiliselt tegelikult toimub, aga meie Euroopa Parlament oleme valmis selle eest hoolitsema, et see hakkaks toimima ja kui nüüd nõukogu ütleb, et kui viiskümmend viis protsenti riiklike parlamentidest äh, ütleb ei, nii nagu ka nõukogu puhul viiskümmend viis protsenti, siis see reegel on, siis me lõpetame seadusandliku menetluse. see kõik on Lissaboni lepingu kaudu võimalik. see, mis läheb Lissaboni lepingust kaugemale, on juba raskem ja just sellepärast ma leian, et meil tegelikult on terve rida võimalusi koostööd riiklike äh, parlamentide kaasatusega parandada, aitäh! Thank you, Elmar. suur tänu, Elmar. ja nüüd annaksin sõna ma-, majandus- ja sotsiaalkomitee asepresidendile, kes on koostanud kaks arvamust raporti kohta ja ma paluksin teil kinni pidada Äh, selleks kõne eest, mis teile on äh, antud. Gonzalo Lobo Xavier, palun. suur tänu, proua esimees. me oleme üsnagi kooskõlas selle, mm, nende sõnavõttudega, mis täna hommikul oleme kuulnud aga me tahaksime lisatada, lisada maja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt veel paari äh, nüanssi, mis puudutavad vabaühendusi ei ole mingisugust kahtlust, et Euroopa Liidul on äh, kõige suuremad väljakutsed peale loomist ees. mitte ainult majanduslik sotsiaalkriis ei ole need, mis killustavad meie mandrit ja loovad äh, suurenevaid lõhesid äh, inimeste, riikide ja piirkondade raames. Euroopa, nagu me täna hommikul kuulsime, on dramaatiliste välisohtude küüsis ja mis panevad Euroopa ühtekuuluvuse ja solidaarsuse kaalule. lähtudes sellest kontekstist, leiame me, et praegused lepingud annavad meile piisavalt kasutamata võimalusi, menetlusi, poliitikaid, mida peaks ja võiks ja peaks kasutama selleks, et poliitikat parendada ja tugevdada Euroopa Liitu nii siseselt kui ka väliselt meie komitee lähenemine on, et kui tulevikus on vaja teatud äh, lepingu elemente läbi vaadata teatud äh, muudatuste osas, siis äh, sellega seonduvad tingimused ei ole praegu veel meie ees. lepingute läbirääkimine praegusel hetkel oleks Pandora laeka avamine, samas kui kahtlemata ei ole poliitilist ega haldustasandi tahet seda teha meie arvamus puudutab selgelt seda, mida on võimalik teha, lähtudes praegustest äh, lepingutest. meil on ettepanekuid, mis puudutavad viie horisontaalse äh, klausli rakendamist kaheksa, äh, sealhulgas artikleid kaheksa kuni kaksteist EFÜ-st. Need klausleid peaks kasutama selleks, et Euroopa poliitikate sidusust toetada ja, ja ka võtta vastutust Euroopa kodanike ees Euroopa Liidus on ettepanekud Energialiidu äh, siseturu äh, kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia Euroopa põhiõiguste harta äh, osas makromajanduslike strateegiate süvendamine ning ka Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformi vajadus. samuti me rõhutame ka seda, et on vaja tugevdada euroala ja majandus- ja rahaliit lõpule viia me arvame, et on vaja integratsiooni süvendada, täiendas äh, majandus- ja rahaliitu, mis oma lõplikus vormis peaks sisaldama majanduse raha äh, sammast, aga samas ka sotsiaalse ja poliitilisi sambaid. tuletaksin teile meelde, et äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees on meil koostatud ka omaalgatuslik arvamus sellel konkreetsel teemal, mis puudutab Ähm, majandus- ja rahaliidu samba täiendamist ning äh, oma sõnavõtu lõpuks meie arvamuses keskendume me tõhusamale rakendamisele, demokraatliku ja osalustasandi korraldamisel lähtudes subsidiaarsusest ja proportsionaalsusest. me toetame artikli üksteist äh, tugevamat rakendamist, aga lisaks sellele ka Euroopa Liidu meetoditega peaks andma suurema rolli Euroopa Parlamendile, eriti äh, majanduse juhtimise valdkonnas. samuti toetame me tõhustatud subsidiaarsust, nii horisontaalset kui ka vertikaalset, äh, vabaühenduste rolli, sotsiaalpartnerite rolli ja rahvusparlamentide rolli tugevdamist sellest lähtudes me kutsume üles igasuguseid tulevasi lepingute läbivaatamisi teadmiseks võtma Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rolli, artikli üksteist rakendamist eh, Euroopa Liidu aluslepingust ning igasugune tulevane eh, institutsioonide vaheline läbi toimimise läbivaatamine peaks samuti seda arvesse võtma. loomulikult ei ole tegemist kergete teemaga, eriti kui Euroopa Liidu sisesed ja välised äh, tingimused on nii ebastabiilsed, aga meie komitee leiab, et läbi süvendatud integratsiooni saab, muutub Euroopa Liit äh, tugevamaks. arvamuses on ära toodud ka visioon, mis puudutab äh, tuleviku Euroopat aga ükskõik, milline see visioon on, siis ei Euroopa Liidu institutsioonid ega liikmesriigid, vabaühendused suuda edukalt protsessi iseseisvalt lõpule viia, jätkakem seega partnerluses, liikugem edasi, aga kasutagem kõiki võimalusi, aitäh! aitäh äh, selle eest, et äh, teie komitee koostas arvamuse ja aitäh, et ka ajast kinni pidasite ja nüüd äh, annaksin äh, sõna rahvusparlamentide esindajatele, kes soovivad sõna ja ka nendele kolleegidele Euroopa Parlamendist, kes soovivad sõna. ja kõigepealt Lord äh, Timothy Boswell. suur tänu, proua esimees, alustuseks sooviksin õnnitleda teid ja teie komisjoni selle olulise koosoleku korraldamise eest, mis puudutab tulevasi muudatusi Euroopa Liidu institutsioonides see parlamentidevaheline kohtumine, mis soovib tõhustada poliitilist dialoogi Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, tuleb suurepärasel ajahetkel. ja kui Ühendkuningriik peaks otsustama jääda Euroopa Liitu, siis ei ole mingit kahtlust, et Westminsteri parlament ja meie pühendunud rahvusassambleed peaksid ja soovivad tõhusamat koostööd Euroopa Parlamendiga ja see toob mind äh, minu äh, kõne sisu juurde. iga hinnaga need sidemed rahvusparlamentide poolt ühelt küljest Euroopa Parlament teisest küljest ei tohiks kohata asjatuid takistusi. ma olen teile, AFCO komisjoni esimehele kirjutanud ja välja toonud mured ühe selle takistuse osas ja nagu te viitasite äh, kirjades, mis on ka teistele välja jagatud, Äh, mille osas mul on hea meel sõna võtta, et minu kirja ja kõne eesmärk on väljendada, et rahvusparlamentide tegevuse reguleerimine Euroopa Liidu seadusandlusega, äh, mitte siis parlamentidevahelise lepingutega, vähemalt meie parlamendile põhjustab see tõsiseid raskusi Need raskused on tõstatunud praktikas, arvestades praeguseid läbirääkimisi kaasseadusandjate osas, uue Europoli määruse osas, aga lisaks sellele ka Euroopa Parlamendi ettepaneku osas, mis puudutab ähm, uurimisõigust ja täiendavad probleemid tõstatuvad ka äh, uue Eurojusti määruse arutelul ning samuti ka see keelekasutus, kus nähakse ette Euroopa Liidu toimimise parendamine ja ja Lissaboni lepinguga potentsiaal lõigetes üheksa ja kümme on nähtud ette kirjutada võimalused tegutseda rahvusparlamentidele ja mulle te, minus tekitab küsimust, mis see tähendab, et ei ole ühist parlamenta-, parlamentide vahelist otsustuskogu nüüd, mis puudutab minu kirja, siis lähtudes Ühendkuningriigi põhiseadusest, mõned teemad võib-olla ei ole täiesti selged, aga selge on see, et meie parlament on suveräänne. selle teod ei ole reguleeritud ei seadusandlusega ega kuulu ka kohtu poolt läbivaatamisele. tegemist on põhimõttel, põhimõttega, mis on meie põhiseaduses kirjas Westminsteri parlament ei saa seega olla Euroopa Liidu äh, seadusandluse õigussubjekt, mida kohus otsustab äh, ja reguleerides äh, näiteks, mis puudutab ka parlamentaarse kontrolli õigust teatud teemadel. see on ka Euroopa Liidu lepingus sees, mis kirjeldab rahvusparlamentide rolli, selle asemel, et neile peale suruda juriidilisi kohustusi, on selge, et artikkel neli kaks Euroopa Liidu toimimise lepingust annab liidule kohustuse eh, austada liikmesriikide põhiseadusstruktuure. Need teemad, raskused, mis mina olen välja toonud, võivad olla seotud ka teiste parlamentidega ja ootan huviga seda, mida teistel on selle kohta öelda. aga tahaksin lisada ja rõhutada, et meie probleemid on seotud protsessiga, kus parlamentide vahelise uurimise osas kokku lepitakse, mitte selle sisulise küljega. me oleme täiesti rahul sellega, et Euroopa Liidu seadusandlus võimaldab koostööd Euroopa Parlament, parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, viidates sellele olemasolevale koostööle, jättes koostöö detailid kokkuleppe aluseks väljaspool siis Euroopa Liidu seadusandlust. see on parlamentidevahelise koostöö meetod, mis on senini kasutusel olnud, see võimaldab parlamentidevahelist koostööd käsitleda konsensusest lähtuvalt rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, mitte kaasseadusandjate poolt, mille osas niikuinii rahvusparlamendid on kõrvale jäetud meie tahaksime sellele koostööle äh, õiget baasi ja lõpetuseks ütleksin, et Lordide Koda, nagu paljud kolleegid teavad, toetavad äh, tihedamat koostööd Euroopa Parlamendiga. ja seega me loodame, et mittevajalikud ebakõlad äh, konkreetse meetodi osas parlamentidevahelise koostöö teemal vajaksid tulevikus vältimist, aitäh! suur tänu! Sofia Omen-Ruitja, palun. aitäh, proua esimees. nii nagu ikka, räägin mina hollandi keelt, sest äh, selleks, et ka hollandikeelsed kingad täidetud oleks ja seda ka selleks, et näidata üles austust hollandi keele vastu proua esimees, ma leian, et väga hea on jälle siin tagasi olla, ma tunnen ennast kodus, aga ma räägin Hollandi parlamendi senati nimel täna. kui me vaatame neid probleeme, millega me täna tegeleme, siis see on midagi, millele mina olen juba aastaid reklaami teinud Euroopa Parlament, mille liige ma olin kakskümmend viis aastat ja ka riiklikud parlamendid peavad äh, olema üksteisele pikendatud käeks bürokraatia kontrollimisel. proua esimees, see tähendab ka seda, et parlamendid peavad rohkem ja paremini koostööd tegema. ma vaatasin väga täpselt äh, selle töödokumendi läbi, mis meile esitati ja selles töödokumendis näen ma tervet rida äh, parandusettepanekuid, mida me peaksime tegema ka ilma, et me hakkaksime Lissaboni lepingut muutma. ja mul on väga hea meel, et üha rohkem on pööratud tähelepanu ja soovitakse tähelepanu pöörata kollase kaardi meetme parandamisele. sest vähemalt Hollandi parlamendis näen ma ikka ja jälle, et me ei ole alati tulemusega rahul ja alati on väga tore näidata siis Euroopa tasandi poole ja süüdistada, ehk siis parandada. aga samal ajal leian ma, et kui töödokumendis räägitakse selles, et nõukogu peab toimima läbipaistvamalt seadusandlusprotsessis, siis see kehtib ka kohe kindlasti Euroopa Parlamendi kohta, sest äh, mina näen seda niimoodi ja ma olen olnud Euroopa Parlamendi saadik et kui seadusandlik protsess pärast esimest lugemist lõpeb, siis ka Euroopa Parlamendi liikmete võimalus on palju piiratum veel midagi ära teha. ja ma arvan, et ka siin oleks vaja paremaid ja selgemaid kokkuleppeid. nii et meil on vaja paremat äh, paremini kollane kaart välja töötada, me peame paremini ka seadusandliku menetluse osas kokku leppima ja seda kõike on võimalik teha ka ilma lepingut muutmata. aga mida ma veel küsisin, on see, et kui pakutakse välja see, et komisjoni esimees ja nõukogu esimees peaksid olema üheskoos, siis ka seda on võimalik teha ilma lepingut muutmata, öeldakse nimelt. mina ei usu, et see nii on siin töödokumendis on see kirjas ja ma tahaksin autoritelt teada saada, kuidas see täpselt peaks siis toimuma. ja siis veel üks asi. regioonide komitee, majandus- ja sotsiaalkomitee on siin dokumendis leidnud kajastamist. E, kui ma olin Euroopa Parlamendi saadik äh,, siis oli mul ka kogemusi äh, äh, mõlema kojaga Euroop-, Hollandi kuningriigis. me lihtsalt nägime, et kumbki koda ei võta vastu otsust, kui nad ei saa arvamust kas regioonide komiteelt või majandus- ja sotsiaalkomiteelt. aga need mõlemad komiteed peavad hoolitsema selle eest, et need menetlused ei toimiks paralleelselt menetlusega Euroopa Parlamendis. nii et ma arvan, et need institutsioonid peaksid ka omavahel paremini koostööd tegema ja peaksid paremini ka ajakavad omavahel kooskõlastama. siis äh, Lord Boswell, ma leian, et meil on vaja saada ka vastus äh, teie küsimusele, kes teab, võib-olla siis täna pärastlõunal saame teie küsimusest ka põhjalikumalt rääkida. Thank you, thank you, Riia, very much. suur aitäh, Riia. Charles Görens, palun. kallid kolleegid, palun austage kolmeminutilist sõnavõtu äh, kõneaega, palun. tõesti, kui kolm minutit on täis, siis äh, võtke oma sõnavõtt kokku, palun, Charles. suur tänu kuulasin seda, mida ütlesid kaasraportöörid Elmar Brock ja proua Presso, mis puudutab teatud võimalusi, mida äh, saaks kasutada parlament äh, ja ka rahvusparlamendid. minu ettepanek on vägagi konkreetne. juba aastad on mööda läinud ja mina olen nii rahvusparlamendina, äh, parlamentäärina või ka Euroopa Parlamendi saadikuna seda soovinud ja alati jõuame me sama järelduseni ja väga selgelt on välja välja öelda, et kui ma olen Luksemburgi äh, äh, parlamendi esinenud, siis see demokraatliku kontrolli roll on see, mida saab täita jagatud pädevuse raames. toon välja näite, mis on äh, mis puudutab näiteks Euroopa Arengufondi. Euroopa Parlamendil ei ole midagi öelda eelarve kohta, rahvusparlamendid kontrollivad rahvusvalitsuste tegevust ja kontrollivad väikest osa investeeringutest, mis puudutab nende osa selles fondis, aga poliitika, mis võimaldab ähm, tegutseda, mis on pigem äh, Äh, Euroopa Komisjonil, see, seda ei, osa ei kontrolli mitte keegi, kas on ükski rahvusparlament, kes kontrolliks Euroopa Arengufondi äh, tegevus iga-aastaselt? minu arvates oleks tegemist elementaarse asjaga. lisaks sellele Lissaboni leping äh, paneb paika selle, et nii riikliku kui ka Euroopa tasandi poliitika arengukoostöö valdkonnas Äh, peab olema koordineeritud ja peab olema äh, sidus. kes mõtleb sellele parlamentide tasandil ning minu järgmine ettepanek on selline, et on vaja paika panna kaks-kolm inimest Euroopa Parlamendi poolt ja kaks-kolm äh, rahvusparlamentide esindajad, kes lepiksid kokku meetodis, kuidas paremini olukorda kontrollida ja kuidas kontrollida seda olukorda, mis puudutavad seda kahtekümmend ühe, kahekümne üheksa parlamendi ehk siis kahekümne kaheksa Rahvusparlamendi ja Euroopa Parlamendi rolli, neil peab olema võimalus oma sõna sekka öelda, sest ähm, neil on olemas vastavad pädevused. kas me võiksime kokku leppida, pöördun siin proua Presso ja härra Broki poole, et me saaksime teha sellise ettepaneku, et Euroopa Parlament võtaks initsiatiivi oma kätte ja üritaks äh, midagi ära teha just selles valdkonnas, millel puudub täielikult parlamentaarne kontroll, sest tegemist on meetodiga, mis peaks arvesse võtma äh, selle äh, aegunud struktuuri mis puudutab koostööd kolmandate riikidega ja minu arvates on siin tegemist äh, võimalusega, mida ükski säte ei piira, mis praegusel hetkel äh, lepingutes kirjas on, aitäh. suur aitäh, Charles. ja nüüd Leedu kolleeg Arminas Lidaka, palun. Eh, jah, jah. Merci, eh, madame president aitäh, proua esimees, head kolleegid, head sõbrad. minu jaoks on väga raske prantsuse keelt kõneleda, seega lähen leedu keelele üle. täna eh, on eh, riiklike parlamentide saadikutel soov, et eh, neid ära kuulatakse. poliitiline dialoog, mis meil varasemalt on olnud Euroopa Komisjoniga, ei ole olnud piisav see dialoog peab laienema, me peame otsima uusi instrumente, mis julgustaks riiklikke parlamente rohkem osalema Euroopa Liidu otsustustegemisprotsessis. seda on võimalik teha äh, lepingute alusel, äh, mis praegu on sõlmitud ja jõus ja meie peame kahes suunas äh, siin edasi arenema, kõigepealt me peame äh, laiendama mitmepoolset poliitilist dialoogi riiklike parlamentide ja Euroopa Komisjoni vahel, teiseks me peame arendama poliitilist dialoogi riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. mida ma silmas pean, kui ma räägin mitmepoolsest dialoogist? tegemist on kollektiivse mm, dialoogiga, mida peavad liikmesriikide parlamendid mm, komisjoniga, see on üks äh, uutest mõtetest, millega me oleme välja tulnud ja mida me võiksime äh, Leedu, äh, mille me võisime Leedu e, eesistumise ajal ellu rakendada, selleks olid siis järeldused, mis võeti vastu parlamendi spiikrite kohtumisel me saatsime need järeldused äh, Euroopa Komisjonile, nõukogule ja äh, parlamendile. Need järeldused, äh, mis Leedu eesistumise ajal koostati, väljendavad parlamentide kollektiivset arvamust, ühist arvamust ja see arvamus on väga oluline faktor äh, tegemaks otsuseid, mis puudutavad äh, Euroopa Liidu algatusi ja poliitikaid. ehk siis täpsemalt öeldes Euroopa Liidu poliitikaid ja Euroopa Komisjoni algatusi. ja ääretult oluline on arutada seda, äh, kuidas need küsimused äh, ja seda koostöös Euroopa Komisjoni esindajatega ja mm, Euroopa Parlamendi esindajatega, et kuidas äh, sellele lähendada ja seda kõik, läheneda ja selle, seda kõike tuleks teha ka kirjalikult. Äh, sellise dokumendi koostamine ja selle koordineerimine kõikide osapooltega ei ole kindlasti mitte lihtne. kuid me peame äh, parlamentaarses kontekstis soovima rohkemat. me peaksime püüdma äh, Ähm, tagada uue kvaliteedi parlamentaarses koostöös. selline mm, kollektiivse parlamentaarse mehhanismi väljatöötamine äh, võiks äh, vägagi palju äh, võita rohelise kaardi mehhanismist, me peaksime ähm, vaatama, kuidas seda rohelise kaardi mehhanismi saaks ära kasutada ja COSAC võiks olla väga hea võimalus selle kasutamiseks me oleme seda juba proovinud äh, teha ja see oli edukas rahvusparlamendid ei taha võistelda komisjoniga seadusloomelises valdkonnas. ettepanekute eesmärgiks, millega rahvusparlamendid välja tulid, oli võimaldada komisjonil mõista seda, millised on Euroopa rahvaste ootused. suur aitäh, ütleb proua Hübner ja nüüd äh, saab Türgi äh, Rahvusassamblee nimel sõna meie Türgi kolleeg äh, härra Kütšukskan suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, seda komisjoni ja äh, teid, äh, proua esinaine, tänada selle eest, et te Türgis sellele vägagi õigel ajal toimuvale koosolekule kutsusite. me usume, et Euroopa Parlament ei peaks tegema koostööd mitte ainult liikmesriikide parlamentidega, vaid ka kandidaatriikide parlamentidega. ja seetõttu on meil väga hea meel, et te meid ka siia kutsusite ma tahaksin äh, ka seda, et Türgit kutsutakse sarnastele kohtumistele ka tulevikus konsultatiivsetel põhjustel siis. ja ma tahaksin omalt poolt ka rääkida siin erinevatest küsimustest, sellepärast et Euroopa Liit on silmitsi väga paljude väljakutsetega ja selleks, et äh, nendest väljakutsetest üle saada, on meie arvates äh, selge, et Türgi saab mängida olulist partnerrolli, äh, seda näitavad ka äsja toimunud sündmused, kui me räägime julgeolekust ja ka rändevoogude hõlmamisest ja haldamisest. näib, et Euroopa Liidu tulevik sõltub kahest aspektist. kõigepealt siseküsimused Euroopa Liidus on praegusel hetkel kakskümmend kaheksa liikmesriiki, Euroopa Liidus on viissada miljonit kodanikku, on väga palju erinevaid huvirühmasid ja huvirühmade ärakuulamine ja nende soovide arvesse võtmine on otsustava tähtsusega Euroopa Liidu tulevikus Äh, ja teiseks on äh, välispidised küsimused, väli, välissuunalised küsimused ja selles kontekstis äh, ma tahaksin teile meelde tuletada Pariisi traagilisi sündmusi, me loomulikult mõistame need täielikult hukka ja riigina oleme meie ka pidanud sellised asjad üle elama, oktoobris sai Ankaras üle saja inimese surma ja Beirutis oleme me ka sarnaseid intsidente näinud ja ma arvan, et me peaksime ka neile oma kaastunnet, neile inimestele oma kaastunnet avaldama. tegemist on meie kõigi ühiste ohtudega ja need ühised ohud on sellised, mille vastu võitlemisel peaks Euroopa Liit tihedamat koostööd tegema ka Türgiga. ja ma usun, et see on ähm, poliitilise regionaalse keskkonna tuleviku kontekstis väga oluline aspekt. mina usun, et Euroopa on äh, suutnud toime tulla erinevate küsimustega, süvendades oma integratsiooni ja omavahelisi suhteid ja ka laienemine mängib siin olulist rolli. ja seetõttu ähm, me leiame, et mitte ainult liikmesriikide parlamendid, kes siin kohal on, vaid ka Euroopa Parlament äh, peaks toetama äh, Türgit ähm, liitumisläbirääkimiste kontekstis. meil on äh, esimesel novembril just olnud valimised, uus valitsus asub kohe varsti tööle ja ma usun, et see uus valitsus kindlasti ähm, investeerib vägagi palju aega ja energiat sellesse, et kiirendada Türgi liitumisprotsessi Euroopa Liiduga. ja ma arvan, et äh, neid küsimusi peaks ka käsitlema positiivsemas ja konstruktiivsemas õhustikus, aitäh, suur aitäh ja nüüd äh, Joelainen sotsiaaldemokraatide nimel, palun, Euroopa Parlamendist suur aitäh, lugupeetud esinaine, austatud kolleegid. me kõik kanname vastutust Euroopa integratsiooni eest ja igaüks äh, oma moel ja omal vastutustasandil ja seetõttu on hea, et äh, kodanike esindajad kokku tulevad, sellepärast et meil on just eriline vastutus kanda. meie ju paneme paika reeglid viiesaja viiekümne miljoni inimese jaoks äh, meie oma kodudes Euroopa Liidus ma tahaksin veel paar aspekti omalt poolt siin välja tõsta. Euroopa Liit on praegu kriitilises ajahetkes, kus me peame mõtlema selle peale, et me ei jääks detailidesse kinni. AFCOs oli eile ja üleeile Londonis ja see, mida me seal kuulsime, oli väga murettekitav, sellepärast et ehm, me ei räägi siin mitte erineva kiirusega Euroopast ainult, kus osad käivad kiirema sammule, teised järgivad, vaid et me räägime ka a la carte Euroopast, kus on võimalik ehm, nii-öelda parimad palad välja noppida, mida taha, tahta teha ja mida mitte ja eh, see tegelikult muudaks eh, Euroopa Liidu eh, iseloomu täielikult, kui see isegi mitte ei hävitaks seda ja me peame siin väga tähelepanelikult arengut järgida, nüüd vaatame pagulaskriisi, vaatame terrorirünnakuid, meil on tegelikult vägagi vaja ühtset Euroopat, igaüks eraldiseisvana ei ole piisavalt tugev selleks, et see, neid ja teisi probleeme lahendada. ma arvan, et me peame vaatama ka seda, et meie igatsus ei muutuks liiga suureks, hüljata ühenduse meetodit ja et me ei ei läheks üksikute lepete teed. Need ei ole nii mõistlikud ja nad on ka vähe läbipaistvad ja vähe demokraatlikud ja äh, parlamendid on äh, eraldiseisvates lepingutes veelgi vähem kaasatud kui äh, üle-euroopalisse tegevusse ja kuidas nüüd saaks äh, riiklikele parlamentidele rohkem äh, pädevust anda, Riia äh, Roidenoomen, tere tulemast tagasi siia, rääkis sellest, meil on erinev kiirus siin erinevate toimikute kontekstis ja tegelikult võiks siin ühe sellise nädala sisse viia, võib-olla parlamentide kohtumiste tippnädal, selleks, et komisjoni töökava omavahel arutada see oleks ka võib-olla samm edasi, kui seda samal ajal teha ja siis saaks seda arutada. nüüd rohe, vabandust, kollane kaart. see on jaa üks instrument, kuid minule on siiski jäänud mulje, et see on selline nagu kaitseinstrument. kollase kaardiga püütakse alati midagi nagu pigem tõrjuda ja mm, mina olen Koosakis mitmeid aastaid tööd teinud ja ma olen näinud seda, kuidas ähm, otsitakse meeleheitlikult teistelt parlamendidelt toetust äh, sellele, mida võib-olla peetakse isegi äh, pigem äh, mittepositiivseks, aga nüüd roheline kaart, äh, see on pigem positiivne ja Euroopa poliitikat võiks vaadata positiivse külje pealt ja seda peaks arutama, sest et tegelikult on ju algatus monopol komisjonil ja kui riiklikud parlamendid saaksid ka algatusõiguse, siis ähm, me saaksime asju suuremas institutsioonide vahelises raamistikus äh, arutada. ja me peame tegelikult Euroopa ühtsuse küsimuses suht-, suhtuma äh, positiivselt, mitte ainult kõhklusega, et midagi läheb kindlasti valesti. Äh, me ei tohiks negatiivset lähenemist äh, asja võtta ja seetõttu ei poolda ma punast kaarti. suur aitäh ja nüüd Rumeeniast Anna Piksau, palun. suur aitäh, proua esinaine ja ma tahaksin õnnitleda teid selle eest, et te selle väga olulise kohtumise korraldasite vägagi õigel ajal minu arvates. loomulikult praegusel hetkel on ähm, olukord väga keeruline, väljakutseid pakkuv nii Euroopa Liidus kui üleilmselt. Pariisi terrorirünnakute järgselt me näeme mm, veelgi äh, suuremaid kriise, äh, mis lisanduvad nendele kriisidele, mm, mis on Lissaboni leppe jõustumisest ähm, meie ees olnud äh, populistlike parteide tõus, finants- ja majanduskriis, Kreeka kokkukukkumine, ida, äh, Ukraina mm, küsimus, äh, Süüria kodusõda, ebaseaduslik sisseränne ja nüüd taas kord terroristid. praegune piirkondlik ja rahvusvaheline julgeoleku kontekst nõuab, et me pühenduksime nendele teemadele ja et me ühiselt vastaksime väljakutsetele, millega me mitsi seisame ja seda ühiselt. kui ähm, me pärast aastaid läbirääkimisi ähm, on Euroopa vastased jõudnud sinnamaale, et nad on veennud paljusid kodanikke, et Euroopa Liit vastutab äh, läbikukkumiste eest äh, ja selle taustal, kui põhiseadusleppe kaks referendumit kukkusid läbi. ja äh, praegustel hetkedel ei ole tõenäoline sellise leppe taaselustamine, sest äh, see on keeruline. praegusel hetkel on keeruline selgitada äh, seda, kuidas tahetakse äh, Euroopa Liidu süvendada, sest et see ei ole toonud kaasa suuremat usaldust Euroopa Liidu vastu ja praegusel hetkel peab Euroopa Liit kiiresti tegutsema selleks, et vastata nendele väljakutsetele oma õiguslikus raamistikus, aga äh, siin tekivad äh, aruandlusküsimused ja kahtlused, äh, see oli näha finantskriisi ajal ja järjest rohkem on vaja Euroopa Liitu lähendada kodanikega, sellepärast et Euroopa Liidu kodanikud tahavad näha tõhusamat ja pragmaatilisemat liitu, mis suudaks toime tulla nende väljakutsetega, mis meie kõigi ees on. Euroopa Parlament on tulnud välja ettepanekuga, et mis tahes lepingu muudatus peaks äh, diferentseerima integratsiooni ähm, kuid samal ajal tuleb kaitsta siiski Euroopa Liidu ühtsust äh, meie tahame näha seda, et tulevased äh, integratsioonialased tegevused äh, tulenevad Euroopa ülesest poliitilisest tahtest ja on struktuurituma, äh, struktuursemad kui varem ja ei keskendu mitte ainult kriisiolukorrale ja nüüd ma tahaksin rääkida Schengeni leppe peatamisalaseid üleskutseid, mis hiljuti on kõlanud ja seda eriti samuti ka kolmeteistkümnenda novembri terrorirünnakute kontekstis. ma ei hakka üksikasjadesse rääkima, eh, sellepärast et ma igal eh, koosolekul olen rääkinud sellest, eh, kui ebaõiglane on see, et Bulgaaria ja Rumeenia ei ole Schengeni osa, vaatamata sellele, et Rumeenia käitub kui Schengeni de facto liige aastast kaks tuhat kümme ja tegelikult me kaitseme suuruselt teist Euroopa Liidu välispiiri ja me oleme seda viimase Frontexi aruande kohaselt väga hästi teinud ja see tähendab seda, et Rumeenia igapäevaselt pakub väga mm, hapras piirkonnas julgeolekut ja kaitset ja kaitseb seeläbi kõiki Euroopa kodanikke, aga ma tahaksin rõhutada seda, et Schengen on üks edukamaid äh, näiteid tõusetud koostööst äh, Euroopa Liidus ja seetõttu Rumeenia toetab äh, ka seda, et Schengeni akiid tuleks säilitada, kaitsta, sest et meie usume, et Euroopa Liit ei tohiks vastata julgeolekuohtudele, piirates liikumisvabadust meil on ilmselgelt vaja Euroopa Liidus reforme, aga me peame siiski olema truud oma väärtustele ja põhimõtetele, mis siiani on olnud Euroopa ülesehituse aluseks ja seetõttu minu komisjon Rumeenias toetab jätkuvalt üleüldisi eh, eesmärke, milleks on poliitiline integratsioon Euroopa Liidu süvendamine ning eh, institutsionaalse raamistiku loomine, mis tagab eh, selle, et liikmesriike koheldakse võrdselt, mis tagab ka selle, et austatakse Euroopa Liidu alusväärtusi ja põhiväärtusi Ähm, samal ajal äh, püüdes äh, süvelaiendada otsustustegemisprotsessi ja me tõesti loodame, et praeguses kriisihetkes äh, suudab Euroopa Liit toime tulla nende probleemidega ja väljub sellest väljakutsest ühtsemana ja tugevamana. ja et me ei lõpeta jaotunumana ja seetõttu ma tõesti tahangi, et me väljuksime kriisist ühtsena ühtsemana ja tugevamana, aitäh! Uh, from Italy, from Camera dei Deputati nüüd Itaalia esineda esindaja Andrea Mazziotti di Celso. aitäh! ka mina tänan võimaluse eest seda arutelu pidada ja leian, et neid arutelusid äh, peaks toimuma rohkem. dialoog Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel peaks toimuma tihemini. nagu paljud kolleegid ütlesid, meie praegused ajad on rasked, finantskriis kujutas endast probleeme, aga see praegune kriis puudutab meie põhimõtteid ja väärtusi meie ühiskonnas ja meie mandril. ja sellepärast on väga tähtis, et praegu Euroopa mängiks ka tähtsat rolli. ma olen vägagi nõus sellega, mida ütles härra Anžel, et demokraatia küsimus ja demok-, puuduliku demokraatia küsimust hinnatakse üle. et tegelikuks probleemiks on see distants, mis on tekkinud Euroopa institutsioonide ja kodanike ning kohalike parlamentide vahel. ja minu kogemus riiklikust parlamendist on järgmine. kohalikud parlamendid, press ja kodanikud äh, pööravad tähelepanu seadusloomelisele protsessile siin Euroopas ja see tähelepanu tegelikult ei ole piisav, arvestades, kui tähtsate küsimustega siin tegeletakse. tihti on tegemist aruteludega riikliku, ühe riigi ja Euroopa vahel, selle asemel, et räägitakse poliitilistest mõjudest otsuste puhul ja see on tegelikult meie suhteid moonutanud suur osa seadusandlusest, mis on suunatud äh, meie riigile, tuleb Euroopast, aga samal ajal seda menetlust ei peeta jagatud menetluseks riiklike parlamentide ja institutsioonide vahel, vaid leitakse, et tegemist on menetlusega ühe riigi ja Euroopa institutsioonide vahel, nii vähemalt kodanikud seda tunnetavad. see peaks olema ka äh, meie jõupingutuste kes-, keskmes, et kui institutsioonides tehakse muudatusi, nende suhetes tehakse muudatusi, siis on see tähtis ja seda tuleb ka välja öelda. kõik see, mis proua Presso ja härra Broki raportis on kirjas, on väga kasulik. ainus, mille ma lisaks sellele raportile ja ma arvan, et tõesti ei ole mõtet tulla tagasi selle juurde, mida siin on juba väga hästi kirjeldatud, nimelt komisjoni ja parlamendi füüsiline kohalolu kohalikul tasandil on väga tähtis. tean, et härra Timmermans on öelnud, et komisjoni volinikud tulevad rohkem parlamendi ette. ma arvan, et väga tähtis on see, et aruteludel parlamendis ei oleks mitte ainult äh, parteid kohal, vaid et ka tõesti teiste institutsioonide esindajad. see oleks väga tähtis sest tähtis on avalikkuse tähelepanu pöörata sellele, mitte ainult äh, parlamendiliikmete tähelepanu sellele, et teatud seadusandlikud menetlused on käimas, et teatud seadusi arutatakse Euroopa Liidu tasandil. praegusel hetkel seda ei tunnetata ja see tähendab seda, et kõik arvavad, et seadused tulevad kuskilt kaugelt ja kõrgelt, samal ajal aga valitsus, meie enda valitsus on otseselt sellesse poliitilisse otsusesse kaasatud aitäh! Uh, from... aitäh ja nüüd Ungari parlamendi esitaja Mattias Sirtl, palun! tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Egyetértünk azzal a megállapítással, amely... Daamid ja härrad, me oleme nõus sellega, et Lissaboni lepingu jõustumisest me ei ole piisavalt ära kasutanud kõiki võimalusi mis on äh, lepingus kirjas. just sellepärast on meil väga hea meel selle ühise arutelu üle. selleks, et äh, menetlusi paremaks muuta. on väga tähtis, et äh, me töötaksime võimalike lahenduste kallal, lahenduste kallal, mille jaoks ei ole lepinguid vaja muuta, nii nagu härra Prokk seda ka toonitas. ja COSAC-i töörühm Luksemburgis, mis on äh, tugevdatud dialoog, arutas just seda rohelise kaardi menetlust, äh, täpselt samamoodi nagu ka seda, kuidas muuta kollase kaardi menetlust paremaks ja seal toodi välja terve rida väga häid ettepanekuid äh, rohelise ja kollase kaardi kohta. liikmesriigid on pühendunud sellele, et kasutada ära paremini võimalusi, mis on praeguses õiguslikus raamistikus olemas. meil tuleb rohkem pöörata tähelepanu praegu olemasolevatele meetmetele, me peame nad panema paremini toimima ja see võiks siis endaga kaasa tuua selle, et äh, nagu mõned eelkõnelejad juba ütlesid, Äh, saame me teha ka paremini koostööd. daamid ja härrad, tahaksin veel öelda seda, et äh, riiklike parlamentide saadikud on need, kes on tegelikult kodanikele kõige lähemal. nii et äh, riiklike parlamentide saadikud saavad tegelikult välja tuua kodanike huvisid ja tundeid ja kui nüüd siin punktis üheksas öeldakse, et on vaja paremat koordineerimistööd äh, komisjonid, äh, komiteede vahel, siis ma leian, et ka see on tõsi. kui me räägime konvergentsi programmist, siis on meil vaja vähem riikidepõhiseid soovitusi ja kui me räägime rändest, siis kaitsepoliitikat tuleb tugevdada ja see keht-, see tähendab ka seda, et tuleb koostööd teha NATO-ga ja et koostöö NATO-ga peaks olema nähtavam. meil on vaja muuta oma poliitikat ka turvaliste kolmandate riikide kohta. see töödokument on dokument, mis võib meil tõesti aidata positiivseid muudatusi teha, ilma et me peaks muutma lepingut. ja, ja siis saame me sellega ka rohkem Euroopat, mida me ju kõik soovime. aitäh, kallid kolleegid, äh, kõnelejate nimekiri on ammendunud, nii et annaksin nüüd sõna Mercedesele ja siis Mark Angelile. Grazie, grazie presidente eh, suur tänu. jah, meil ei ole aega, et laskuda detailidesse seoses kõikide nende märkustega, mis me kuulsime, aga äh, panime need kirja. igal juhul äh, oleksime me tänulikud, kui äh, need kellel on äh, ka kirjalikud tekstid, et nad meile saad-, saadaksid, et me saaksime neid rahulikult analüüsida. paar punkti. mulle tundub, et ähm, põhiküsimuse osas meie raportis, kus räägiti Lissaboni lepingu võimaluste kasutamist, on olnud äh, väga palju arusaami ja paljudel juhtudel oleme me saanud ka julgustust, et minna teatud teemadega kaugemale ja seda me kindlasti ka teeme. eriti tundus, et palju selgemalt äh, tuli äh, hiljuti välja see, et rahvusparlamentide roll erinevate poliitika kujundamisel ja ettevalmistamisel äh, on oluline ja sellest ei saa mööda vaadata. kui me soovime edasi liikuda suurema poliitilise liiduga, siis on see teema, mida me peame lahendama väga paljudel põhjustel, millele ka viidati. see tähendab, et praegusel hetkel paremad sidemed erinevatel tasanditel aitavad meid äh, väga olulisel määral ja see on minule endale väga lähedane teema endise äh, regioonide komitee presidendina. meil on kindlasti võimalik teha head koostööd äh, kõikide demokraatlike institutsioonidega, kellel on erinev taust ja, ja nii-öelda ka erinev kultuuripärand mis puudutab neid erinevaid värvikaarte, siis koos härra Brokiga äh, kaalume neid võimalusi lähtudes äh, lepingute kontekstist loomulikult. ja on ka muid mõtteid väljaspool äh, seda protsessi, aga Lissaboni lepingust lähtudes on kindlasti võimalik ette näha menetlus nõukogu heakskiidul komisjoni ja parlamendi ja rahvusparlamentidega. kindlasti on mingisugune menetlus, milles osas me üksmeelele jõuame ja mis võimaldaks meil äh, seda proovile panna ehk siis see ei puuduta mitte ainult komisjoni, aga ka Euroopa Parlamenti ja selle mitmeid komisjoni. sooviksin tänada ka Türgi Rahvusassamblee esindajat, kes siin täna meiega oli. kandidaatriikidel on samuti oluline meie töös osaleda ja kindlasti jätkame seda dialoogi. me soovime kindlasti lahendada meid, meie ees olevad ohud ja kindlasti lisaks sellele on neil omapoolne panus teha. härra Anžel, palun. aitäh, et mulle sõna andsite, teen lühidalt ja laialdane konsensus on see, et me ei peaks lepinguid puutuma ja kahel põhjusel Pandora laeka avamine ja teisest küljest palju olulisem on see, et meil on võimalik väga palju veel ära teha Äh, lähtudes sellest, mis äh, leping meile praegu ette näeb ja minu arvates äh, proua Presso ja härra Broki sõnavõtt tõid välja väga palju näiteid ja lisaks ka teised kolleegid tegi, tõid neid näiteid. üks asi, millele ma enne ei viidanud, mis on väga oluline, on see, et Euroopa Parlamendi komisjonidel peab olema samuti parem koostöö nende rahvusparlamentidega ja siinkohal tahaksin ma viidata sellele, et rahvusparlamentides Äh, on meil justkui Euroopa Liit oma rahvusparlamentides ja me peame tööd tegema sellel nimel, et igal rahvusparlamendi saadikul lisaks kohalikule piirkondlikule riigi mõõtmele oleks ka Euroopa mõõde ja selleks on meil vaja paremat koostööd, mitte et luua mingisugune eliit, aga selleks, et need teemad tuua ka erinevate komisjonide lauale, see on minu arvates väga oluline mul on väga hea meel selle kolleeg Göransi ettepaneku eest, et oleks meil selline jagatud pädevuste töörühm ja lisaks ka see, millele viitas härra Lainen, kes ütles, et me peame samaaegselt tegutsema üheaegselt ja see põhimõte, et meil võiks olla nädal, millal me käsitleme eh, töökava, iga-aastast töökava on minu arvates väga hea suund. ja nüüd tulles tagasi rohelise kaardi juurde, siis COSAC-is arutasime väga pikalt seda ja ikka veel jätkub see arutelu ja lõppude lõpuks räägime me kas siis rohelisest kaardist või tõhustatud poliitilisest dialoogist. ehk siis me ei taha, et rahvusparlamentidel Äh, oleks õigus teha seadusandlikke ettepanekuid, aga lihtsalt äh, dialoogis komisjoniga võiks välja tuua ideesid, mida oleks vaja käsitleda Euroopa tasandil ning kutsuda Euroopa Parlamenti koostama kas valge või rohelise raamatu ja läbi viima konsultatsioone ja sellele mõtlema. ja praegusel hetkel on see, mida me näeme COSAC-is, seda öeldes on mul väga hea meel, et selle koosolek toimis ja jään ootama ka pärastlõuna arutelusid ja ma arvan, et me peaksime sellist koostööd jätkama ja tahaksin õnnitleda Danutat ja kolleege Kosaki delegatsioonist, nad on väga väärtuslikud partnerid ning me, uus komisjon, uus Euroopa Parlament ning õhustik Kosakis on väga positiivne ja jään ootama koostööd järgnevatel aastatel. aitäh, Mark, ja ma lihtsalt ütleksin kaks asja, enne kui lõunale lähme kõigepealt ka meile on oluline see, meil on väga palju erinevaid koostööplatvorme rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendiga, aga siin koosolekul loome me ka platvormi teemadel, mis on väga lähedal meie komisjonide südamele ja ideedele ja mul on väga hea meel, et te olete tulnud siia kohale. see on ainult esimene samm meie teel heale äh, koostööle ja Lord Boswellile ütlen kindlasti, et me äh, reageerime tema kirjale nii poliitiliselt kui juriidiliselt äh, ja tegemist ei ole kindlasti kirjaga, mis kaoks meie ühele paljudest riiulitest. ja nüüd seal, te kindlasti leiate selle lõunakoha, kus need söögiasutused asuvad, kus me nüüd lõunatame, aitäh!